kolleegid, võtke palun istet. liebe Kolleginnen, liebe kallid kolleegid, tervitan teid meie esimesel tööhõive komisjoni koosolekul. meil on täna lühike viimane koosolek enne suvepuhkust ja ning ma sooviksin kõigepealt tervitada siin südamest Itaalia töö- ja sotsiaalküsimuste ministrit Giuliano Poletit. tere tulemast! meil on täna hea võimalus teiega põhjalikult arutada Itaalia programmi eesistumisperioodiks. tere tulemast! Um ma palun mõistvat suhtumist, et ma kõigepealt lasen siiski kinnitada päevakorra äh, Eh, ning eh, koosoleku juhatuse nimel teen ka mõned kommentaarid. tänases päevakorras on meil mõned teated ühelt poolt minu poolt eh, ning siis arvamuste vahetus Giuliana Polletiga Itaalia eesistumisprogrammi üle ning me jätkame Euroopa Liidu eelarve arutamisega ning viienda päevakorrapunktina eh, arutame Euroopa eh, platvormi eh, deklareerimata töö vastase võitluse kohta ning siis ka muud küsimused, aga ma usun, et me saame oma päevakorrapunktidega kiiresti toime, nii et kõigepealt paar teadet minu poolt, mis puudutab tõlget selles komisjonis, siis meil on, meie kasutuses on terve rida keeli, välja arvatud taani, rootsi, soome, malta ja horvaadi keeled täna hommikul meil juba oli arutelu koordinaatoritega sellel teemal ning me püüame muretseda juurde ka need keeled, mis meil veel puudu on, eelkõige taani keele. esimese hooga meile seda ei võimaldatud, kuid me püüame siiski selle asja veel korda ajada meil ei ole olnud juhuseid, kus me tõlget pole kasutanud, niisiis ma sooviksin sellele tähelepanu juhtida ning kolmandaks, tööperioodi alguses on kombeks olnud teha ka nii-öelda perepilt ning ma paluksin panna kirjad kolmandal septembril kell viisteist null null vahetult enne hääletamisi oleksid siis kõik kohal, siis me püüame teha siinsamas selles ruumis oma perepildi. ning neljandaks see koosolek siin kantakse äh, internetis üle äh, ning äh, see fail on elektrooniliselt kättesaadav kõigile ka pärast ning antud seoses veel üks kommentaar, me püüame vähendada oma komisjoni paberimägesid ning siin on välja töötatud väike käs-, väike juhend selle kohta, kuidas leiavad, kuidas kasutada e-miitingut, elektroonilisi dokumente ning kõik dokumendid on kättesaadavad, mis on komisjoni tööks vajalikud. ning viiendaks, et liikmetele on ette valmistatud ka väike tervituspakett, need on kättesaadavad kõikide liikmesriikide keeltes, selleks et te saaksite tutvuda oluliste materjalidega, kes ei ole seda tervituspaketti veel kätte saanud, hoolitsege selle eest, et teie assistendid nad teile tooksid, seal on kõik töö sissejuhatuseks vajalikud andmed, juhised, kogu tarvilik info see puudutab ka õigusloomemenetlust, otsustamisprotsessi Euroopa Parlamendis, poliitikaosakonna ja muid, muud infot, mida teil võib vara minna ning see annab ka niisuguse üldise ülevaate kõige olulisematest teemadest, mida me kaheksanda ametiaja jooksul käsitlema hakkame. see pakett on tegelikult ka komisjoni veebilehel kättesaadav ning ka tänase koosoleku veebilehel. ning kuues punkt. meie komisjoni koosseis. siin on taas muudatusi Marko Vaali ei ole enam tööhõivekomisjoni liige. teda asendab proua Tiziana. tema kuulub nüüd tänasest päevast meie komisjoni ning veel seitsmes kommentaar. meil oli täna hommikul juba kaks koosolekut, esimene oli koordinaatorite koosolek ning peamised punktid, mida me seal arutasime koordinaatoritega me leppisime kokku oma ajakavas, millal me koos, koostame raporteid, millal leiavad aset kuulamised ja nii edasi. niisiis me püüdsime paika panna nii palju kui võimalik, kuid kaheksandaks septembriks me püüame selle ajakava lõplikult paika panna. ning täna hommikul me otsustasime ka, et oktoobris novembris ja püüame ära kasutada ka selle aasta viimase kuulamise võimaluse. see puudutab siis äh, Atlandi ülest vabakaubanduslepingut, selle tööhõive ja sotsiaalaspektid ning äh, siin on äärmiselt asjakohane see, et me oma komisjonis ka arutame komisjoni vastavaid samme, komisjoni tegevust ning äh, me püüame läbi viia äh, tööhõivekomisjonide uute liikmete jaoks ka eraldi kohtumise ning sekretäriaat uurib välja, äh, millal oleks võimalik äh, seda korraldada, et uued liikmesriigid et uued liikmed meie komisjonis saaksid võimalikult kiiresti asjadega sama hästi kurssi, kui seda on vanad liikmed, ma mäletan oma algusaegadest veel, kui keeruline see oli täna äh, ennelõunal me, meil oli ka EGF-i töörühma esimene kohtumine ning äh, komisjon tegi meile ettepaneku me püüdsime tegeleda komisjoni äh, ettepanekutega seoses globaliseerumisfondiga ning meil on vaja paika panna täpne töökava, protseduurid, saada siin täielik selgus ning viimane punkt, ombudsman kutsub üles tagama tööhõivekomisjoni tegevuse suuremat läbipaistvust, mis puudutab koordinaatorite koosolekuid, siis edaspidi koordinaatorite koosolekute protokollid saadetakse kohe pärast koosolekut liikmetele välja ning kõik komisjoni liikmed saavad võimalikult täpse informatsiooni meie tööst. ma usun, et see on meie tööle kasulik ning aitab meie ühist tööd tõhustada. see oli nüüd kõik minu poolt. Andreas, kas ma unustasin midagi, ilmselt mitte, selle üle on mul hea meel, niisiis nüüd asume kolmanda päevakorrapunkti juurde see on arvamuste vahetus Itaalia eesistuja programmi üle ning Giuliano Poletti ja annan teile ilma pikema sissejuhatuseta sõna. palun. aitäh. aitäh, esimees. lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel siin täna teie ees olla Äh, olles siis äh, eesistujamaa esindaja. tahaksin tänada kõiki, tahaksin tänada volinikke ja tahaksin tänada teid äh, selle suure au eest, mis mul on mina kavatsen teha väga palju tööd selleks, et saavutada jätkusuutlik ja kõikehõlmav majanduskasv selleks, et tugevdada mitmeid põhimõtteid, mis on meie ühise töö aluseks. ning äh, niimoodi võita tagasi Euroopa kodanike usaldus mina tahaksin kasutada kõiki võimalusi selleks, et teiega infot vahetada ning teha koostööd. Itaalia eesistujamaana äh, kavatseb Äh, tegeleda Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetidega ning tulla välja uute ettepanekutega, mis aitaksid parandada käimasolevaid protsesse. meie peamine eesmärk on majanduskasvu ja tööhõive edendamine, konkreetsemalt äh, kavatseme me eh, siis, eh, mina isiklikult kavatsen tegeleda selle küsimusega just antud komisjoni pädevusvallas ning eh, esimene prioriteet kahtlemata on noorte tööpuuduse kõrvaldamine. teine oluline prioriteet on majandus- ja sotsiaalliit ning kolmandaks võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, neljandaks sotsiaalne majandus ja viiendaks keskkonnasõbralik majanduskasv Need prioriteedid äh, leiavad siis äh, edendamist äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia läbivaatamisprotsessi käigus Itaalia eesistujamaana Äh, kavatseb siis äh, kõigile nendele valdkondadele oma tegevuse käigus keskenduda. kuueteistkümnendal äh, oktoobril toimub meil Luksemburgis sotsiaalministrite kohtumine, kus me neid teemasid arutame ja ka kahekümne kolmandal oktoobril toimub meil samasugune kohtumine tahaksin nüüd kõnelda sellisest üldisest lähenemisest, mis meil on ja me, meie üldine lähenemine tugineb siis kolmele elemendile kõigepealt äh, aga äh, tahaksingi alustada siis äh, juhtimisega seonduvatest küsimustest. ma arvan, et me peaksime kõnelema ka sellega seoses Euroopa poolaastast, sellest, kuidas Euroopa poolaasta paremini funktsioneerima panna, selleks et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke saavutada oktoobris toimub äh, ministrite ja meie vahel väga avameelne mõttevahetus äh, selleks, et äh, tugevdada inimeste omanditunnet selle poliitika osas, edendada järelevalvemehhanisme ning kaasata siis kõik osapooled, mõelda uuesti ajakavale ning leida ka viise, kuidas seda protsessi veelgi paremaks muuta Itaalia eesistujamaana tervitab seda, et Euroopa Parlament aktiivselt Euroopa poolaastas ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia protsessis osaleb. me loodame, et me saame loota teie konstruktiivsele panusele aga räägime nüüd siis nendest prioriteetidest, mida ma oma sissejuhatavas äh, sõnavõtus mainisin. Äh, noorte äh, tööhõive on üks väga suur väljakutse, mis Euroopa ees praegu seisab ja pärast Berliini ja Pariisi tippkohtumist siis äh, äh, keskendume just nimelt sellele. E-, erilist tähelepanu pöörame makromajanduslikule poliitikale, sellisele poliitikale, mis aitaks äh, siis luua tööd ning tagaks kvaliteedi ning rahalise jätkusuutlikkuse, näiteks ma pean siin silmas noorsootagatist me peame lahendama kõik need strukturaalsed probleemid, mis me Euroopa tasandil on. detsembris toim-, toimub äh, siis ka äh, tööhõivealane tippkohtumine, mis toimub kohe pärast haridus- ja noorsooteemalist tippkohtumist ning ähm, ärgem unustagem, et äh, lisaks noorte tööpuudusele on meil ka teisi probleeme, me peame näiteks võitlema ka pikaajalise tööpuudusega ning samuti naiste probleemidega tööturul. teine teema, millele kavatseme keskenduda, on majandus- ja rahandusliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine. mitteametlik ministrite nõukogu toimus möödunud nädalal Milanos ja seal me seda teemat juba käsitlesime. toimusid poliitilised arutelud sellel teemal, mis puudutab näiteks automaatseid stabilisaatoreid ning rääkisime ka sellest, kuidas eh, toetada töötuid Euroopas ja esmakordselt toimusid kõnelused siis ka sotsiaalpartnerite ja ministrite vahel. Äh, meil oli esmakordselt võimalik kokku tulla ja kõiki neid küsimusi arutada ning äh, pöörata tähelepanu ka sellele siis, äh, kuidas selliseid stabiliseerimismehhanisme luua. arutasime ka seda, kuidas see kõik mõjutab tööhõivepoliitika tõhusust ning liikmesriikide vahelist lähenemist. me teame, et tegemist on väga vastuolulise teemaga ka äh, selles valdkonnas saab Euroopa Parlament meid äh, aidata, sellepärast et Euroopa Parlamendil on see teema alati olnud südamelähedane äh, mitteametlikul ministrite kohtumisel kõneldi ka tervest reast teistest küsimustest, sealhulgas ka võitlusest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. kui me vaatame läbi Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis Äh, nüüd on selle strateegia vastuvõtmisest möödunud juba neli aastat ja me äh, kõik äh, näeme, kuidas see majanduskriis on meid mõjutanud. ning väga paljud inimesed on sattunud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu ja me tahaksime vähemalt kahekümne miljoni võrra nende inimeste hulka vähendada. selleks, et me suudaksime äh, Äh, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega äh, võidelda, võib-olla peaksime paremini vaatama neid indikaatoreid, mis äh, neli aastat tagasi paika pandi, sellepärast et need näitajad tollal peegeldasid poliitilisi kompromisse, nüüd on ajad aga muutunud ning võib-olla Äh, meil on vaja uusi indikaatoreid, et me saaksime võidelda äh, vaesuse vastu ja et meil tõesti oleksid äh, vajalikud vahendid selleks, et integreerida seda võitlust nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil. sotsiaalne majandus on siiamaani olnud suhteliselt kõrvalise tähtsusega küsimus meie poliitilistes tegevuskavades, aga see peaks olema kesksel kohal selleks, et luua töökohti ja säilitada heaolu. siiamaani Äh, oleme me põhiliselt kõnelenud avaliku ja erasektori äh, toetusest, aga äh, nagu ma ütlesin, me pole sotsiaalsele majandusele erilist palju tähelepanu pööranud Äh, ometigi on see väga oluline komponent äh, paljudes liikmesriikides, äh, nimelt väga paljud inimesed tegelevad probleemidega, millele riik ei suuda reageerida ning tegemist on üsna produktiivse sektoriga. tahaksime rohkem mõelda sellele, kuivõrd oluline on sotsiaalne majandus ja milline on selle majanduse mõju arengule, kvaliteetsete töökohtade loomisele veel üks asi, millega tuleks üksikasjalikult tegeleda ja mida me arutasime ka möödunud nädalal Milanos, kui kohtusid keskkonnaministrid ja sotsiaalministrid, see on keskkonnasõbralik majanduskasv. selle valdkonna potentsiaal on jäänud siiamaani ära kasutamata. nii et, et väga oluline on, et me hakkaksime astuma selle keskkonnasõbralikuma majanduse suunas Äh, see aitab meil lahendada näiteks ka tööpuuduse probleemi. ma loodan, et sellel teel te meid toetate, sellepärast et äh, koostöö kõigi Euroopa institutsioonide vahel on selles äh, etapis väga oluline. kui lubate, siis räägin, millised on meie eesmärgid õigusloome vallas. kõigepealt ettepanek, mis puudutab deklareerimata tööd. jah, tegemist on probleemiga, millega tuleb väga tõsiselt tegeleda, nii tule selle ärahoidmiseks kui ka selle vastaseks võitluseks. deklareerimata töö mõjutab väga negatiivselt inimeste töötingimusi, samuti õiglast konkurentsi, see mõjutab, see põhjustab sotsiaalset dumpingut ja mõjutab riigide eelarveid see ettepanek, mille komisjon üheksandal mail vastu võttis, nägi ette Euroopa platvormi loomist selleks, et tugevdada riikidevahelist koostööd Euroopa tasandil, selleks, et natuke paremini selle murettekitava nähtusega võidelda me tahtsime ühendada kõiki järelevalveorganisatsioone ja kõiki teisi sidusrühmi ning samuti loomulikult töötaja, töötajaid ja tööandjaid. meil on vaja omavahel jagada nii infot kui ka parimaid tavasid. meil on vaja rohkem infot selle kohta, millised vahendid toimivad riiklikul tasandil, millised vahendid toimivad ühenduse tasandil, selleks et deklareerimata töö vastu võidelda ma suhtun väga optimistlikult nendesse äh, Äh, võimalustest, mis eksisteerivad, ma arvan, et meil õnnestub siin oktoobriks ühine lähenemine leida, äh, ühine raamistik paika panna äh, ja seaduseid ja norme ja süsteeme on väga palju erinevates liikmesriikides, aga samas ja samuti on see deklareerimata töö, selle töö vormid liikmesriigiti erinevad, aga sellele vaatamata tahan ma rõhutada, et me sooviksime siis süsteemi, milles kõik liikmesriigid oleksid kohustatud osalema ja äh, mil neil ole kõigil oleks äh, võimalik anda siis oma panus nendes valdkondades, kus neil on rohkem kogemusi ning nad saaksid äh, siis anda oma panuse algatustesse nende tõhusamaks muutmiseks. ja nagu ma aru saan, on komisjon juba määranud raportööri, kes hakkab selle teemaga tegelema veel üks äh, oluline teema, millega me praegu tegeleme, on Euroopa töökohtade võrgustik EURES ka see võrgustik saab eh, hõlbustada töötajate liikumist, see on meile väga südamelähedane teema ning meil korra toimus ka Milanos eh, spetsiaalne infosessioon eh, just nimelt sellel teemal. EURES aitab tõesti võidelda tööpuuduse vastu Euroopas ja iseäranis noorte tööpuuduse vastu, sellepärast et noored inimesed on valmis kolima ühest riigist teise me peame hoolitsema selle eest, et nendel oleks, neil oleksid kättesaadavad kõik toetussüsteemid, kõik vahendid, mis on äh, vajalikuks, vajalikud selleks, et seda süsteemi kasutada. Äh, juba Kreeka eesistumise ajal see teema tõstatus ja meie tahaksime oma töös siis tugineda nendele sa-, saavutustele, mis Kreeka eesistumise ajal juba saavutati ning me loodame, et meil õnnestub selles valdkonnas kiiresti edasi minna loomulikult äh, on siin selle teemaga seotud terve rida küsimusi, mis nõuavad väga palju tööd, aga äh, me oleme üksmeelel selles osas, millised peaksid olema selle ettepaneku eesmärgid ja milline kasu sellest eespäevapanekust tõuseb iseäranis meie noortele. ma loodan, et meil toimub selles küsimuses teie komisjoniga samuti väga konstruktiivne dialoog pärast seda, kui te olete oma raportööri ametisse nimetanud äh, Äh, samuti äh, ma arvan, on vaja meil meremeeste direktiivi. Äh, meil on vaja ühist järelevalvet kõigi nende inimeste üle, kes selles sektoris töötavad. nõukogus me oleme esialgse kokkuleppe juba saavutanud. me tahaksime vaadata, kuidas globaalne ja riiklik konkurents seda sektorit mõjutab me tahaksime selle sektori probleeme palju paremini lahendada, kui me seda siiani oleme teinud ja ma loodan, et teie komisjon hakkab peatselt ka selle teemaga tegelema ja toetab meid meie ettevõtmistes. ma arvan, et äh, me tõesti peame tegema väga palju tööd selleks, et nõukogus kokkulepe oma eesistumise ajal saavutada ja äh, tahaksin teid veel kord tänada ja soovida teile väga viljakat ametiaega Euroopa ees seisavad rasked ajad ning me üritame ühiselt leida vastuseid probleemidele, igaüks meist omaenda rollis, aga me teeme seda kõik entusia-, entusiastlikult ja üritame Euroopat ühiselt paremaks muuta, aitäh! Eh, lugupeetud minister, me täname teid väga eh, teie eh, sõnavõtu eest, ma usun, et see annab ideid põhjalikuks aruteluks, vaatame, kui palju meil on nüüd sõnasoovijaid siin juba. kakskümmend kaks, kaasa arvatud koordinaatorid. hästi, kakskümmend kaks küsimust tunni aja jooksul, see on üpriski äh, ambitsioonikas äh, ettevõtmine praegu ma ei usu, et meil kõikide küsimuste arutamiseks aega jätkub, kuid eh, me eh, teeme siis eh, järgmiselt. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid fraktsioonide nimel suuruse järgi ning ma paluksin koordinaatoritel piildud, piirduda kaheminutilise kõneajaga. Euroopa Parlamendi kogenud liikmetel ei tohiks sellega probleeme olla, nii palju kui ma tean ning järgmises voorus saavad sõna järgmised sõnasoovijad, kes siin nimekirjas meil on. Andreas on kõik nimed kirja pannud ning äh, minu ettepanek on selleks, et me lõpus oma ajakavaga hädasse ei jääks, me praegu selle sõnavõtjate nimekirja lõpetame, uusi sõnasoovijaid me enam kirja ei pane ning äh, nüüd annaksin sõna koordinaatoritele kõigepealt saab sõna kolleeg Karl-Heinz Becker. tema asendab David Kaaserit, kes täna ei saa meie juures olla. kolleeg Becker, palun. suur tänu, härra esimees, austatud härra minister. mina püüan teha võimalikult lühidalt ma tervitan eesistuja prioriteetide valikut Itaalia ministri ettepanekud on põhjendatud seoses tööhõivega, sooviksin rõhutada, et noorte tööpuudus on tõepoolest kõige tõsisem küsimus ning see on loomulikult seotud kahe punktiga, mida samuti nimetati viie prioriteedi seas, sotsiaalne turumajandus, roheline majanduskasv Eh, ma tuletaksin siinkohal ka meelde sotsiaalse ettevõtluse algatust, kus rohelisele ja valgele eh, ettevõtlusele osutatakse erilist tähelepanu, kuna seal luuakse väga palju töökohti ning loomulikult võitlus sotsiaalse tõrjutusega kuulub samuti esmatähtsate ülesannete hulka ma hindan kõrgelt ka Euroopa poolaasta eh, tähtsuse rõhutamist siin on väga palju võimalusi juhtimise parandamiseks, võitlus deklareerimata töö vastu, see võib seisneda ainult tõhusamas ennetustegevuses ning sooviksin rõhutada ka seda, et äh, tööhõive võrgustik on äärmiselt oluline ning äh, koolitusvõimalustele tähelepanu juhtimine on väga tähtis, sest kas duaalne õpe või sarnased mudelid peaksid olema eeskujuks sotsiaalpartnerite kaasamine, oirese forsseerimine, see peaks olema äärmiselt tähtis. niisiis ma usun, et meil on võimalik loota tõepoolest, et eesistuja töö saab olema tõhus eh, ning Euroopa Parlament, minu fraktsioon eh, kahtlemata toetab Itaaliat kui eesistujat eesmärkide poole liikumises, aitäh! aitäh kolleeg Beckerile, see oli tõepoolest väga täpselt ajaraamides ning järgmisena kolleeg Jutta Steinrück. jah, aitäh no,, härra minister, mul oli väga hea meel selle üle, kuidas te kutsusite üles parlamenti ja seda komisjoni siin tegema koostööd. parlamendil on väga hea meel, kui nõukogu räägib meiega kui võrdne võrdsega ning ma jälgisin teie ettepanekuid väga hoolega. ma tervitan teie prioriteete eesistujana. minu arvates on väga hea see, et Te nimetasite makromajanduslike stabilisaatorite rolli. Euroopal on vaja tõepoolest kriisiaegadel tõhusaid vahendeid, meil on vaja solidaarsust ning äh, väga tähtis on sisulise arutelu edasiviimine, mul on hea meel selle üle, et te soovite seda teha, et mis puudutab võitlust noorte tööpuudusega, siis leian ka mina, et me peaksime tegema kõik võimaliku Euroopas selle nimel ning möödunud nädalal täiskogul Strasbourgis me arutasime seda teemat samuti ning parlamendina, parlamendis oleme me siin väga huvitatud võitlusest noorte tööpuuduse vastu, te liikusite ka liikuvuse toetamisest, kuid liikuvus ainuüksi ei aita lahendada noorsootööpuuduse probleemi, meil on vaja siin hoopis rohkem, nagu te ka juba ise ütlesite, meil on vaja siin investeeringuid majandusse, meil on vaja luua häid töökohti majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme osas on meil vaja saavutada suuremat edu, meil on vaja äh, sotsiaalseid aspekte rohkem rõhutada, need ei tohi jääda tahaplaanile ning me peame võitlema palga ja sotsiaaldumpingu vastu. küsimus ei ole ainult selles, milline on Euroopa tööturu olukord, me ei saa puurduda analüüsimisega, meil on vaja paika panna eesmärgid eh, ning selleks tuleb kasutada ka Euroopa poolaasta võimalusi. minu jaoks on oluline veel kord rõhutada, et konkurentsivõime ei tohi olla ainus eesmärk, meil on vaja äh, pidada silmas ka muid aspekte, eh, meie siin, teie töö eh, ministrina, meie komisjon siin, eh, me peame nägema kaugemale, seadma kõrgemaid eesmärke. ma usun, et me saad-, suudame saavutada teie eesistumisperioodi jooksul võimalikult palju deklareerimata töövastase võitluse platvorm on väga oluline küsimus, me arutame seda juba järgmise teemana ning äh, väga tähtis on tagada ühine kontroll ning äh, meie arvates on väga tähtis see, et meil ei oleks kakskümmend kaheksa erinevat lähenemist, vaid meil oleks tõepoolest üks ühine eesmärk takistada deklareerimata töö vohamist Euroopa Liidus. aitäh, see tuli nüüd küll, see oli nüüd küll väga selge sõnavõtt, Juta, aitäh ning järgmisena EKR, palun. Thank you, Mr Chairman um.... aitäh, härra esimees. suur tänu ka härra ministrile selle eest, et te tulite siia oma kavatsustest ja mõtetest rääkima, eriti mis puudutab majanduskasvu ja tööhõivet. ma eeldan, et järgmised kuud saavad teil olema väga pingelised, kui te soovite kõike eesmärke saavutada. ma räägiksin lühidalt noorte tööhõivest, sest see teema on meie komisjonile eriti südamelähedane. sellest oleme me palju rääkinud eelmisel nädalal Strasbourgiski võtsime vastu selle alase resolutsiooni. minu arvates selleks, et saavutada noorte kõrgem tööhõive, peame me looma keskkonna, kus ettevõtted saavad kasvada ja luua töökohti. Euroopa ministrid või Euroopa Parlament ei saa luua töökohti, aga me saame luua õige keskkonna, kus äh, tekivad uued töökohad. VKE-d eriti on tähtsad kaheksakümmend viis protsenti töökohtadest tuleb VKE-dest, seetõttu huvitab mind eriti see, kuidas te arvate, et me võiksime aidata VKE-sid töökohtade loomisel? teine valdkond, ehm, oskuste ebakõla. ettevõtted vajavad meil teatud oskustega töölisi ning meil on noored inimesed, kellel selliseid oskusi ei ole. selline ebakõla toob kaasa suured täitmata töö, suur hulga täitmata töökohti. mida teie sellest probleemist arvate? ma tervitan seda äh, teie mõtet äh, parimate kogemuste vahetamisest. minu arvates tööhõive valdkonnas on põhja ja lõuna vahel suur lõhe tõsi ta on, et ühtset lahendust kõigi jaoks ei ole olemas, see selline lahendus, mis toimib, toimib Ühendkuningriigis, ei pruugi toimida Itaalias, aga minu arvates võiks uurida põhjalikumalt neid valdkondi, kus me tõesti saaksime omavahel jagada selliseid poliitilisi meetmeid, mis tõesti toimivad. veel üks asi. julgustamine Euroopa Liidust töökoht, välja läinud töökohtade tagasitoomine Euroopa Liitu. meil on sellest tegelikult palju näiteid ning mida te arvate, kuidas me saaksime seda suundumust veelgi süvendada? aitäh! järgmisena ALDE nimel Mariann Harkin. suur tänu! suur tänu ka härra ministrile meiega rääkima tulemast. kõigepealt meie fraktsioon toetab teie prioriteete. mul on teile ainult paar küsimust. kõigepealt te rääkisite Euroopa poolaastast ja sellest, et on vaja seda omanikutunnet tugevdada. ka parlament võtab seda asja väga tõsiselt. mida teie arvate, kuidas parlament saaks mängida suuremat rolli? sest oluline on ka suurem demokraatlik legitiimsus. Te mainisite ka noorte tööpuudust ning ka eraldi makromajanduslikke poliitilisi meetmeid. mida te selle all täpselt silmas peate? ning samuti pidasite te, rääkisite te noorte öö, tagatisfondi kvaliteedist ja jätkusuutlikkusest. liikmesriikides on sellega probleeme, kas ressursid on tekitanud lisaprobleeme liikmesriikidele? samuti rääkisite te Euroopa Raha- ja Majandusliidu sotsiaalsest, sotsiaalsetest aspektidest. me oleme eelmise parlamendikomisjoni ajal sellest päris palju rääkinud. kas teil on välja tuua mingisuguseid käegakatsutavaid progressi näiteid? lõpetuseks. sotsiaalmajandus see, see jääb sageli kahe silma vahele, aga te mainisite, et sellel on selline võimendav efekt, võimendav mõju meie poliitilistele meetmetele. kas on mingisuguseid aspekte siin, millest Itaalia eesistujana eriti huvitub? kuidas Itaalia eesistujana kavatseb tõsta sotsiaalmajanduse profiili? ma arvan, et ma saingi natukene alla kahe minutiga hakkama, aitäh! jah, tõepoolest, me oleme ajakavas ning nüüd kuue NGL-i nimel ma ei näe kolleegi praegu saalis. kas asendusliige on kohal? ei, siis äh, ootame pisut, anname praegu sõna roheliste nimel Jean Lambertile. aitäh, härra esimees, suur täna ka, tänu ka Itaalia ministrile ettekande eest, mis sisaldas paljugi tervitatavat, eriti meie fraktsiooni jaoks, mis näiteks puudutab sotsiaalmajandust, sotsiaalmõõtme tähtsust Euroopa poolaastas. ma soovisin küsida paari asja selle vaesusevastase võitluse mõõtme kohta, mida te mainisite. kas te kavatsete laiendada seda ka mitte ainult kõige madalama palgal, madalam, kõrgepalgalisemate palga tõstmiseks seks, ja soovite vähendada ka lõhet rikaste ja vaeste vahel. ning kas te kavatsete välja töötada ka mingisugused mõõdikud selleks, et hinnata liikmesriikide poolseid ettepanekuid? siis see, mida Mariann ütles valitsemise ja omanikutunde kohta. meie parlament on tõsiselt võtnud ka alati seda, et poolaasta protsessis paljudes riikides on, napib kodanikuühiskonna osalust, mõnel pool isegi pole kaasatud parlamendid. võib-olla tegelete ka sellega rohkem. siis, mis puudutab ebavõrdsuse küsimust veel, ma tean, et Itaalia eesistujana on üritanud elus sisse puhuda ka diskrimineerimisvastase direktiivi alasele tööle. vahest ütlete selle kohta ka paar sõna veel, sest me teame ju ka väga hästi, kui palju talente läheb tegelikult kaduma. ning lõpetuseks, meie fraktsiooni jaoks loomulikult see roheline areng on väga tähtis ning kas te majandusministritega kavatsete rääkida ka suur investeerimismõõtmest äh, sellesse poliitikavaldkonda. oskuste pool on siin loomulikult ka väga tähtis, aga samas meil võib olla väga kõrgelt kvalifitseeritud inimesi siin sektoris, aga kui investeeringuid pole, pole sellest ka mingisugust kasu. E suur tänu, EFTD nimel saab sõna kolleeg Luka Andrea. minister Poletti tere suur päev. tere päevast, minister Politsi. mina olen siin üleval. Te rääkisite siin sotsiaalsest liikuvusest. ning meie Itaalias kahjuks räägime ebakindlatest töökohtadest, sest selline sotsiaalne turvavõrk on puudu. see turvavõrk võiks tegelikult aidata sellist liikuvust, sellisele liikuvusele kaasa liikuvus on paraku lihtsalt kohustus paljude töötajate ees. Nad peavad lahkuma, tegema valikuid, mis tegelikult nende olukorraga ei pruugi sobida. tegelikult see tööpuudus on selline väljapressimine, mis läbi sunnitakse inimesi tegema ebameeldivaid asju ning nad ei saa seeläbi tegelikult investeerida omaenda tulevikku kui ma olen noor töötav inimene, kellel on ebakindel töökoht ning ma abiellun ning ma soovin äh, saada eluasemelaenu, siis pank mulle seda ei anna, sest mul on ebakindel töökoht. pluss maailma juhtivad ökonomistid rõhutavad, et peaaegu kogu maailma rikkus on väga vähese hulga inimeste käes kes on selle saanud läbi tööjõu ekspluateerimise. me peaksime ju lahti saama sellistest sotsiaalsetest äh, vedrustustest ning me peaksime tõesti aitama kuidagi inimesi, toetama inimesi ka sissetuleku äh, plaanis, sest äh, jõukusvara tuleb tegelikult võrdsemalt inimeste vahel ära jagada, aitäh. nõndaks jah, tänan, nüüd oleme koordinaatoritega äh, ühel pool ning vaatame, kuidas me saame äh, edasi liikuda, niisiis kutsuksin no,, annaksin nüüd äh, kõigepealt äh, sõna järgmistele liikmetele ja kõneaega me lühendame nüüd pooleteistele minutile, see peaks olema õiglane. koordinaatorid said väga tublilt oma tööga hakkama, piirdudes kaheminutilise kõneajaga ning kui te suudaksite piirduda samuti kahe minutiga, siis oleks väga tore, kõigepealt saab sõna kolleeg Pahv jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka härra ministrile eh, teie eh, sõnavõtu eest, eh, te tutvustasite väga julget programmi ning ma soovin teile selle elluviimiseks palju edu. sooviksin piirduda kahe konkreetse küsimusega, et aega kokku hoida Te mainisite deklareerimata töö vastase võitluse algatust. ma usun, et ka sotsiaaldumping Euroopas on väga oluline teema, seda eriti transpordisektoris, kuid mitte ainult seal, ka paljudes muudes majandusharudes, ehituses, teenuste valdkonnas ning ma sooviksin küsida, kas siin on ette näha algat-, algatusi, kas sellest teemast räägitakse ministrite seas, kas see on teie jaoks oluline, kas te kavatsete selles osas midagi ette võtta? ning teine küsimus, te rääkisite vaesusevastasest võitlusest, e, siinkohal sooviksin teid toetada e, ning e, mul on hea meel, et te selle teema käsile olete võtnud. ma palun teil siin tõsiselt edasi liikuda, sest Euroopas on vaesematest vaesemad inimesed kodutud, nendest räägitakse väga vähe ning ma leian, et siin on ka tingimata vaja algatust ning ma usun, et siin on tegemist just liikmesriikide küsimusega ning mul oleks hea meel, kui te siin algatust näitaksite suur tänu, ütleb esimees Helena Gentile, palun. Buongiorno presidente, ben ritrovato. tere ja tervitan kõiki kohalviibijaid, härra, lugupeetud härra minister, härra esimees ja ma jälgisin ministri sõnavõttu väga suure huviga ning ma saan vaid toetada kõike seda, mida ta ütles, sooviksin omalt poolt vaid teha mõned kommentaarid täiendavalt. meie arutelu võiks hõlmata ka täiendavaid teemasid, kõigepealt aga tuleksin naiste tööhõive juurde. töö ja eraelu ühendamise võimalused on väga olulised. meil on vaja siin aktiivset poliitikat, keskpunkti tuleb panna naiste õigused tööle need peavad olema, naise õigus töötada peab olema ühendatud võimalusega korraldada ka eraelu. loomulikult on oluline probleem ka see, et väga paljud inimesed kukuvad tööturult välja ning nad ei pöördugi enam tagasi. me peame selle teemaga väga aktiivselt äh, tegelema. just noorsoogarantii on see, mida tuleb väga aktiivselt ellu rakendada me võime siin toetuda paljudele kogemustele, sealhulgas ka minu kodupiirkonna kogemustele. samas tuleb silmas pidada ka muid aspekte, tuleb tähelepanu pöörata heitunutele, aga samas võidelda ka deklareerimata töö vastu. härra minister, me peame oma töös äh, pöörama tähelepanu ka nendele ettepanekutele ning keskenduma just nendele küsimustele, mida arustatakse ka teistes komisjonides, näiteks rändeküsimused. olukord Itaalias on praegu täiesti dramaatiline, eelkõige Lõuna-Itaalias meil on vaja kaasavaid meetmeid, võideldes tööpuuduse vastu, kaitstes kõige vaesemaid. minu arvates on tõepoolest olemas juba kõik eeldused selleks, et nüüd hakata ka lõpuks edu saavutama, me peame ära kasutama seda, mida on juba tehtud ning mul on väga hea meel selle üle, et teie eesistujana olete valmis nüüd otsustavalt nende tõsiste teemadega tegelema, soovin teile palju edu! Äh, ähm, suur tänu. Äh, te ütlesite tõepoolest õigesti, et kõige olulisem on võitlus noorte tööpuudusega, ütleb härra Mann. ning me oleme oma komisjonis püüdnud siin samuti midagi ära teha. meil on ühelt poolt noorsootagatis, kuigi me teame, et väga keeruline on selle ellurakendamine, kuid me soovime selgelt näidata, et see on meie tõsine soov, me tahame siin äh, edasi liikuda ning äh, meil oli kuus miljardit eurot, seda on liiga vähe, kuid äh, me peame vaatama, kuidas sedagi ära kasutatakse. vähemalt need kuus miljardit eurot tuleb asjalikult välja anda. me näeme, et osades liikmesriikides ei ole seda tehtud, nad ei olegi seda raha veel saanud. küsimus on selles, miks nad seda raha ei saa, neil on vaja selleks kõigepealt avaldusi esitada, kuid kas nüüd noored ootavad niikaua, kuni ametkonnad saavad ükskord sellega valmis, et nad oma paberitöö ära teevad, minu arvates ei ole selline olukord vastuvõetav. me ei saa seda lubada. mida teie selles osas ette kavatsete võtta? ma töötan paralleelselt ka teises komisjonis, mille eesmärgid on täpselt samasugused ning me tahaksime teilt vastuseid saada. võib-olla on sellele küsimusele täiesti konkreetne vastus olemas, ma tahaksin seda teilt aga kuulda. ma oleksin selle eest väga tänulik. aitäh, Toomas. nüüd saab sõna Fernando Benefici. Benif-, Benifei. Benifei, vabandab eesistuja väga keeruline on leida seda õiget hääldust ainult äh, tähtede järgi siin paberil. aitäh, esimees, lugupeetud minister, mul on väga hea meel, et ma saan teile küsimuse esitada, ma olen siin parlamendis uus saadik, olen äh, tööhõivekomisjonis uus liige eelmisel täiskogul ütles härra Juncker väga selgelt, et komisjoni uus koosseis peab tegelema tööpuuduse vastase võitlusega ja eriti tuleb võidelda noorte tööpuuduse vastu. me võtsime vastu ka resolutsiooni äh, tööhõive teemal, selles resolutsioonis keskenduti äh, mitmetele küsimustele, millega ka minu fraktsioon tegeleb. ma näen, et äh, olukord tööpuuduse vallas äh, Euroopa Liidu liikmesriikides on äh, üsnagi erinev. me peame kindlasti edendama noorte liikuvust tööturul, aga samuti peame välja töötama lõplikult ühisturu, niisiis me peaksime keskenduma nende lubaduste täitmisele, mis me oleme andnud, mõned valitsused seda teevad, näiteks Itaalia valitsus me peaksime mõned kvoodid ära kaotama, näiteks nagu riikliku äh, kaasrahastamise kvoot ja veel mitmed muud meetmed, nii et, et oleks võimalik saada rohkem vahendeid äh, selleks, et äh, täiendada siis neid vahendeid, mis meil on vajalikud töökohtade arvu suurendamisele. meil on ka kaks konkreetset palvet. siiamaani kuuldu põhjal ei saa ma päris hästi aru, kas midagi on plaanis ka veel Eurose edasiarendamiseks, te mainisite seda võrgustikku korduvalt ning mis puudutab nüüd tööhõiveteenuseid eh, mitmetes riikides, näiteks minu kodumaal, on eh, see väga oluline komponent. Eh, ilmselt teiste riikide süsteemid on erinevad, et ma tahaks teada, kuidas sellega olukord täpselt on ning kõik eh, Itaalia saadikud eh, ürituva, üritavad eh, keskenduda ka auto, automaatsete stabilisaatorite teemale, mida Itaalia eesistumise ajal nendega täpselt teha kavatseb, aitäh! aitäh, ma sooviksin siiski meenutada, et kõneaeg on kaks minutit ning järgmine sõnavõtja, palun. aitäh! aitäh, härra minister, et te täna siia tulite. see tänane mõttevahetus on tõesti väga oluline ja väga oluline on, et esimesel koosolekul on alati kohal minister, kes tutvustab eesistujamaa prioriteete ma olen teie prioriteetidega nõus, ma soovin teile edu nende ellurakendamiseks, sellepärast et nende edust sõltub väga palju, eriti minu kodumaal Hispaanias. ma üritan äh, teha lühidalt, sest mitmed küsimused, mida tahtsin küsida, on teiste poolt juba ära küsitud. Äh, keskenduksin Euroopa poolaastale. Äh, eelmise mandaadi ajal siin komisjonis me leppisime kokku, et et saavutame kokkuleppe esitatud ettepanekute kohta. aga mulle tundub, et me ei ole saanud veel täielikku infot selle osas, mida nõukogu nüüd kavatseb teha. ja mis puudutab kahe, äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, vahe läbivaatamist, siis jah, väga oluline on, et te tahate võidelda vaesuse vastu, aga äh, seda Äh, läbivaatamist ei tohi läbi viia niimoodi, et ambitsioone äh, jääb vähemaks pärast läbivaatamist. Äh, samuti on väga oluline, et meil oleks rohkem koostööd just tööhõiveteenuste vallas. tööhõivenõukogu avaldas teatise, milles kõneldi sellest, kuivõrd oluline on nende avalike tööhõiveteenuste võrgustiku loomine ning meie leiame, et selline võrgustik peaks olema kohustuslik veel üks prioriteet, mida te mainisite, on võitlus noorte tööpuudusega. Te rääkisite, et on vaja teha rohkem jõupingutusi, et meil on vaja rohkem raha, aga küsimus on selles, kust see raha tuleb. kas me suurendame eelarvet, mis noorte tööpuuduse vastaseks võitlemiseks on eraldatud ja sellega ma ka lõpetan, sest minu kõneaeg hakkab kohe otsa saama ja mind huvitab ka, mida te diskrimineerimise teemaga teete ja romide küsimus pakub mulle samuti huvi. Äh, võib-olla on teil mingeid ideid ka selle kohta, aitäh. suur tänu, Marita Ulfskog, palun. aitäh, härra Poletti, et te täna siia tulite Äh, rootsi keelde täna tõlget ei ole, seetõttu ma olen sunnitud kõnelema kehva inglise keelt, ütleb kõneleja, aga see ongi tavaline keel siin parlamendis. minu arvates on teie programm väga ambitsioonikas ja väga hea. Te olete kõik olulised asjad tõesti oma tegevuskavva võtnud, minu arvates on väga oluline et me ei unustaks äh, äh, seda, et praegused probleemid põhjustavad äärmuslust ja konflikte kogu Euroopas. mõned inimesed on meeleheitel, nad sa-, soovivad saada tööd ning mõned tööandjad kasutavad seda olukorda ära selleks, et luua ebakindlust tööturul, maksavad inimestele väga madalat palka Eh, tihtipeale töötatakse mustalt, eh, mingeid eh, ohutusnõudeid töökohtadel ei täideta ning see on äärmiselt ohtlik areng Euroopa kontekstis. on väga tore, et te keskendute ka sotsiaalsetele aspektidele, makromajanduspoliitikale, noorte tööpuuduse vastasele võitlusele aga väga oluline on hoolitseda ka selle eest, et inimesed saaksid korralikku palka ja saaksid teha korralikku tööd. see on tõesti üks äh, põhiasju, mida tahaksin teie tegevuskavale lisada, aitäh! suur tänu! Danuta Jazowiecka, palun! Dziękuję panie przewodniczący. Panie ministrze, bardzo äh, aitäh! mul on väga hea meel selle üle, et Itaalia on äh, oma prioriteedid äh, nii hästi välja valinud. Need prioriteedid on prioriteedideks ka meie äh, komisjoni jaoks. Te rääkisite noorte tööpuuduse vastasest võitlusest. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates on loodud juba kaks miljonit töökohta Euroopas Äh, aga need töökohad, paljud töökohad on endiselt täitmata ja see tuleneb töökohtade ja oskuste vahelistest ebakõlast. härra Becker ütles, et äh, hariduse mitmekesistamine on väga oluline ja mina tahaksin teada, mida teie sellest arvate äh, mida te kavatsete teha, Toomas Mann ütles, et me peame tegutsema otsusekindlalt. mina tahaksin teada, kui otsusekindlalt Itaalia eesistujamaana kavatseb tegutseda. mul on väga hea meel selle üle, et üheks teie prioriteediks on ka äh, Äh, sotsiaalsete investeeringute toetamine Euroopas selleks, et äh, parandada sotsiaalsete mudelite stabiilsust ja kvaliteeti kogu Euroopas. novembris kaks tuhat kaksteist võttis Euroopa Parlament vastu minu äh, raporti, mis käsitles sotsiaalseid investeeringuid ja me kutsusime seal liikmesriike üles oma sotsiaalsüsteeme reformima ning järgima siis heaoluriigi mudelit, mudelit, mis hoolitseb, kus riik hoolitseb oma kodanike eest kuidas eesistujamaa kavatseb Euroopa sotsiaalse mudeli reformi ellu viia ning veel üks küsimus. tahaksin viidata äh, töötajate õigustest kinnipidamise parandamisele. millised on võimalused äh, Euroopa platvormi loomiseks? Äh, selle platvormi, millised on võimalused luua platvorme deklareerimata töövastaseks võitluseks? härra minister, kui Itaalia suudab eesistujamaana astuda kas või ühe sammu nende prioriteetide vallas, siis oleme me juba saavutanud väga palju, sellepärast äh, üks suur samm on parem kui palju väikseid. aitäh ütleb härra Simon. härra minister, teie programmi keskmes oli noorsootööpuudus. programmi neljakümne neljandal leheküljel, ma viitan siin ingliskeelsele versioonile, te räägite meetmetest, kuidas ebakindlate töökohtade vastu võidelda. minule isiklikult teeb üks asi muret ja sooviksin, et te sellel peatuksite kas ei teki oht, et me keskendume liiga palju makromajanduslikele aspektidele, noorte töökohtade kvantiteedile, mitte nende töökohtade kvaliteedile. üks noor inimene minu valimisringkonnas eile kõneles mulle, et tema kolleegid sisuliselt teevad kahekümne seitsme tunniseid vahel, vahetusi McDonaldsis. kuidas, kui me kui me tõesti äh, tagame miljonitele inimestele äh, töökohad McDonaldsis, kus nad töötavad äh, mitukümmend tundi järjest madala palga eest, kas me oleme neile siis teene teinud? Ühendkuningriigis on probleemeid nende nulltunnilepingutega, võltsi füsi-, füüsilisest isiku ettevõtja staatusega ja nõnda edasi, nii et see ebakindlate töökohtade äh, teema minu arvates on väga oluline, me peaksime palju rohkem keskenduma töökohtade kvaliteedile ja kas äh, minister ei võiks äh, kõnelda ka konkreetsetest meetmetest, kuidas Itaalia eesistujana äh, saaks keskenduda ka töökohtade kvaliteedile ja mitte ainult kvantiteedile, sest just nimelt noored on need, kes selle läbi kõige rohkem kannatavad. aitäh. Anne Kirike. järgmisena kolleeg Kirike, palun. kõnelejal puudub mikrofon. no teen uuesti. aitäh, härra esimees, aitäh, härra minister. poliitikas on Itaalia äh, Äh, eesmärgiks saavutada äh, lapsesõbralik Euroopa kõikide Euroopa liikmesriikide huvides, kas äh, perekonnapoliitika alase platvormi loomine oleks võimalik selleks, et edendada Euroopa laste poliitikat, et me saaksime siin edasi liikuda, sest et rääkides noorsoo tööhõivest leian mina, et me peaksime alustama palju varem. me me peaksime kõigi nende tööhõivealgatuste äh, kõrval leidma koha ka perepoliitika jaoks, me peaksime rääkima laste tähtsusest Euroopa jaoks, see on oluline jätkusuutlikkuse tagamiseks, see on suunatud tulevikku äh, ning seetõttu ma loodan, et Itaalia saab siin olla samuti eestvõitleja rollis, soovin teile selleks edu. suur tänu, järgmisena Ulrike Trebesius Ähm, sehr geehrter Herr minister Polet-. austatud äh, härra minister, äh, kõigepealt äh, sooviksin teid tänada selle eest, et te tutvustasite meile täna oma programmi. kui me räägime noorte tööpuudusest Euroopas, siis saab see kahtlemata, saab siinkohal olla olulise tähtsusega punktiks kahtlemata ainult koolitusvõimaluste loomine, parem haridus. mida aga saaks Euroopa Parlament teie arvates teha selleks, et noorte tööpuuduse vastu Euroopas võidelda? kõigepealt pidades silmas seda, et sellise kõrge noorte tööpuuduse põhjuseid tuleb uurida, me peame aga silmas pidama ka seda, mida on toonud kaasa ühisvaluuta kasutamise vead ning tähelepanu tuleb pöörata ka VKE-dele. just seal tekivad kõigepealt töökohad noorte noorte jaoks ning äh, Euroopa Liidus on siin liiga palju regulatsioone, see kõik takistab äh, konkurentsi ning mina sooviksin teada, äh, mida on siin edaspidi võimalik teha, et niisuguse ülereguleerimise vastu võidelda ning minu arvates on väga oluline ka see, et te viitasite sellele, et Milanos tuli jutuks ka üht, sotsiaalsüsteemide ühtsus see suund, kuhu siinkohas, siin tuleks liikuda. ma sooviksin teada, mida sellise ühtse ühise sotsiaalsüsteemi all silmas peetakse, aitäh! suur tänu, Richard Howard, palun! aitäh! minister Äh, kas te räägiksite ka ettevõtete sotsiaalsest vastutusest? ma olen olnud siin komisjonis raportöör selles küsimuses pikka aega ja ma tean, et äh, teie Itaalia valitsuses vastutate selle eest ja te ütlesite, et te tahate oma eesistumise ajal ettevõtete sotsiaalsele vastutusele rohkem keskenduda. millised on teie plaanid selle võrras ja mul on veel ka ettevõtete finantsaruandluse direktiivi kohta mõningaid küsimusi. Kreeka eesistumise ajal saavutati seal väga olulisi kokkuleppeid, aga kas eh, Itaalia eesistumise ajal see lõpuks nõukogus ka heaks kiidetakse? ja mul on eh, Äh, siin äh, veel üks ettepanek, mis, äh, üks kiri, mis ma olen saanud siis ettevõtete sotsiaalse vastutuse alaselt tegelevalt ettevõtetelt. Nemad tahavad teada, kas te kavatsete aidata kaasa ka selle direktiivi ellurakendamisse ning lõpetuseks, härra minister, tahaksin avaldada tunnustust teile ja teie valitsusele Eh, selle tegevuskava üle, mis teil on äriõiguse ja inimõiguste vallas eh, komisjoni ettevõtete sotsiaalse vastutuse alases teatises kutsuti kõiki liikmesriike koostama selliseid riiklikke tegevuskavasid ja kas te kavatsete kasutada oma eesistumist mitte ainult omaenda tegevuskava lõpuleviimiseks, vaid kutsute üles ka teisi riike sedasama tegema? aitäh. Mera Pitsoto järgmisena tere tulemast, härra minister! tere tulemast Euroopa Parlamendi, me räägime siin üsna palju tööst, aga eriti palju me töö heaks siin ära ei tee. Te tõenäoliselt olete kuulnud äh, sellest, mina tahaksin keskenduda paarile konkreetsele asjale Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, seega kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi ja kakskümmend kaheksa erinevat tööhõi-, töösüsteemi, erinevat reeglistikku. seega ei saa rääkida Euroopa Liidu ühisturust. tahaksin teilt küsida, kuidas teie kavatsete tegutseda selleks, et neid reegleid harmoniseerida, sellepärast et muidu on Euroopa Liidus alati mõned riigid, mis on kehvemas olukorras kui teised. niimoodi jääb Euroopa Liidus alles ebaõiglane konkurents ja äh, Äh, Itaalias kolm, on kolm koma kaks miljonit äh, äh, töötut, kakskümmend viis miljonit töötut Euroopas, nii et, et ma tahaksin, et te ütleksite minister Alfanole, et et meil ei ole vaja sisserändajaid, Itaaliasse ei ole vaja tuua rohkem sisserändajaid juurde, aitame neil varem koju tagasi minna, ei ole vaja Itaaliasse tuua juurde uusi inimesi, kui me ei suuda neile töökohta leidma. kas te jagate seda lähenemist või arvate nagu härra Juncker, kes ütles, et Euroopasse on vaja vähemalt viiskümmend miljonit uut sisserändajat? aitäh suur tänu, Georgi Pirinski järgmisena, palun. Thank you. Minister, in the uh, written priority. härra minister, Itaalia eesistumise aja kirjalikes prioriteetides on öeldud, et ma istun siin, et majanduskriis on näidanud, et struktuursete reformidega peavad kaasas käima ka sotsiaalseid, sotsiaalset sidusust äh, tagavad meetmed. kas te arvate, et sotsiaalset sidusust võiks tuua meie äh, sotsiaalpoliitika ning Euro Euroopa Raha- ja Majandusliidu sotsiaalse äh, külje arutelu keskmesse. praegusel hetkel on ju selge, et meil on suur hulk kiireloomulisi probleeme, mis on sotsiaalse sidususega seotud, samas meil on ka keskpika ja pikema perspektiivi probleemid. niisiis, meie siin parlamendis seisame väljakutse ees muuta meie komisjon kõige aktiivsemaks ja murrangulisemaks komis-. mida härra minister sellest küsimusest arvab? suur tänu, nüüd Kristiine Morvai aitäh, härra minister. mina olen Ungari saadik ning seetõttu tahaksin teile esitada küsimuse, mis puudutab Itaalia prioriteete seoses Äh, siis äh, nende Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikega, keda peetakse justkui teisejärgulisteks kodanikeks. kõigepealt äh, esimene küsimus on seotud noorte tööpuudusega. mida te arvate sellest, et on väga palju noori, kes peavad oma kodumaalt, näiteks Ungarist lahkuma ja minema teistesse riikidesse, seal äh, Äh, tööd otsida, tegemist on teatud mõttes majanduspõgenikega. Mm, äh, nad äh, peavad jätma oma juured, oma perekonnad, oma sõbrad. kas teie arvates on see normaalne? mina olen siin komisjonis uus liige, aga selle põhjal, mida ma siin olen kuulnud, tundub mulle, et selle komisjoni arvates on selline olukord täiesti normaalne. mina sooviksin, et selline olukord muutus Äh, sellepärast et äh, minu äh, kodumaal kannatab selle nähtuse läbi väga palju perekondi ja teine küsimus puudutab vaesust. kas te teate, et näiteks Ungaris tehakse rasket füüsilist tööd kaheksa tundi päevas ja saadakse selle eest kuskil kakssada eurot kuus. tehastes, mis kuuduvad, kuuluvad Euroopa Liidu ettevõtetele, tehakse seda ning needsamad ettevõtted siis oma äh, Ida-Euroopas asuvates filiaalides ähm, maksavad viis, kuus, kümme korda vähem kui äh, Lääne-Euroopa riikides. kas selline olukord on teie arvates vastuvõetav, kas tuleks midagi selle vastu ette võtta? näiteks äh, kehtestada mingi palgatasa millest äh, ettevõtted peavad äh, kõigis liikmesriikides kinni pidama ning äh, mida te arvate USA-ga sõlmitavast investeeringute kaitse ja vabakaubanduslepingust, kuidas mõjutab see teie arvates väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ja töötajaid? mina teen komisjonile ettepaneku, et kui me arutame seda vabakaubanduslepingut, siis me ei kutsuks üksnes Euroopa institutsioonide esindajaid, vaid kutsuksime siia ka äh, VKE-de esindajaid äh, selleks, et teada, mida nemad asjast arvavad, aitäh. suur tänu, Silvio Costa, palun. kes hm? on, ta on juba ära läinud väga hea siis Lambros Fonduulis. aitäh, härra esimees. härra minister, mis puudutab deklareerimata tööd, siis see ei ole seotud ainult maksudest kõrvalehoidmisega ning selle mõjuga erinevate riikide majandustele. deklareerimata töö öö, tagajärjed puudutavad ka sisserändajaid, siin on oht ka avalikule rahva tervisele, kui need inimesed, nende inimeste tervist ei kontrollita ja nad töötavad näiteks hügieeniliselt olulistes kohtades nagu äh, restoranid või köögid. väga lihtne on võidelda deklareerimata töö vastu, ei tohi neile maksta sularahas palka, neile tuleb palka maksta ainult läbi pangaülekannete ei tohi lubada mitte mingisuguseid tööjõukulusid, mis käivad pangaväliselt. samuti igasugused sotsiaalkindlustus- ja pensionimaksed peaksid toimuma automaatselt, et vältida maksudest kõrvalehoidmist. see aitab võidelda ka sellise sisse, selliste sisserändajate vastu, kes arvavad, et nad saavad hakkama sellises riigis, kus riik ei kontrolli palga maksmist kriisi ajal on ettevõtjad pakkunud madalat kindlustaset ning väikeseid palku. keegi ei tohiks olla tõrjutud tööturult, välja arvatud ebaseaduslikud sisserändajad, kes võtavad, võtavad ära kodanikelt töö. eriti riikides, kus on suur tööpuudus, on see fenomen jõudnud üüratutesse kõrgustesse liikmesriigid ning nende asutused peavad tulema välja ka suunistega selleks, et võidelda selle fenomeni vastu. mis puudutab ebaseaduslikke sisserändajaid, siis valitsused peavad tagama neile elamisväärsed tööd, elutingimused senikauaks, kui nad oma kodumaale tagasi saadetakse. Nad peavad ennast registreerima näiteks tööpuudusametis äh, selleks, Eh, nad ei saaks töötada mustalt. mis, selle asemel, et võidelda öö, maksu, maksudest kõrvalhoidmise vastu öö, ja aidata pensionisüsteeme, toimub hoopis midagi vastupidist. suur tänu, sõnavõtjate nimekiri on nüüd lõpuni jõudnud, härra minister. ma lubasin, et arutelu saab tulema elav, ma loodan, et ma ei lubanud liiga palju ma ei tahaks teie töötingimusi raskendada, niisiis ma ei anna, pane paika ajalist piirangut, e, kuid e, annaksingi sõna praegu teile. aitäh, härra esimees. suur tänu kõigile teie ilusate soovide, kommentaaride ja küsimuste eest kui päris aus olla, siis on päris keeruline igale küsimusele üksikasjalikult vastata, aga üritan kuidagi kokkuvõtvalt neile küsimustele vähemalt vastata, kaasates samas enam-vähem kõiki teie poolt esitatud küsimusi. kõigepealt, esimene asi. Itaalia eesistumisaja ambitsioonid ning peamised eesmärgid. tõsi ta on, et see pool aastat on lühike aeg, eriti kuna meil on uus komisjon, mm, ajakava on selline, nagu me kõik teame, aga samas meil on ka esimene uue õigusloomelise perioodi poolaasta. ehk siis teemad, millega me praegu tegeleme, teemad, mis me praegu tõstatame, nendega tegelemine kestab palju kauem kui meie eesistumine. seega, kui me tõstatame olulisi teemasid, siis me, see ei tulene sellest, et me ei, ei anna endale aru, et meil on ainult pool aastat aega. samas me mõistame ka, et hea koostöö nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel tööküsimustes võib kaasa aidata oluliste tulemuste saavutamisele. seeläbi saame me äh, tõstatada ka tõesti Euroopa tuleviku jaoks tähtsaid teemasid. siin küsiti ka, mida Euroopa Parlament võiks ette võtta, suudaks teha. mina arvan, et Euroopa Parlament saab meile näidata uue tegevussuuna, nad saavad öelda, mida nemad soovivad, mida nemad tahavad. Nad peavad avaldama survet, et edasine tegevus ka nendele soovitavast suunast läheb, siis tegutsevad edasi ka komisjon ja nõukogu. aga me peame looma tõesti reaalse dialoogi, dialoogi õhkkonna, siis saavutame ka häid tulemusi. see oli minu esimene märkus. ning mu vastused on üldiselt seotud selle poolaasta küsimusega. üldiselt ma arvan, et meil peab olema tõsisem dialoog erinevate institutsioonide vahel ja seda alaliselt. teisalt, meil on vaja, et erinevad ka nõukogu, parlamendi ja nõukogu üksused peaksid omavahel dialoogi. meil toimus esimene kohtumine äh, tööhõive ja keskkonna ministrite vahel, äh, on kavas äh, äh, ka tööhõive ja välisministrite vaheline kohtumine. me oleme neid teemasid tõstatanud ning me oleme raportöörina esit-, raportööriks esitanud Itaalia asemajandusministri. niisiis, me ei saa üksinda tegutseda, me peame dialoogi kaasama erinevaid osapooli, sest kui igaüks ainult oma alal üritab vastuseid leida, tähendaks see seda, et me lihtsalt üritame tähtsustada enda rolli ning lahendusi me tegelikult ei leia. meil on vaja koostööd teha institutsionaalsel tasandil ning seetõttu selle poole aasta jooksul olemegi megi loonud selle uue raamistiku. samuti oleme me üritanud otseselt kaasata aruteludesse sotsiaalpartnereid, sotsiaalpartnereid mitteametlikul nõukogu tasandil. me üritame erinevate osapoolte seisukohti otse kaasata meie aruteludesse. minu arvates saab selle, selle meetodi läbi muuta meie juhtimissüsteemi, tõhustada osalust. teine asi mida paljud teist rõhutasid. noorte tööpuudus, noorte tagatisfond ja sellega seotud probleemid. meie arvates on noorte tööpuuduse küsimus kriitilise tähtsusega meie maailma ja tuleviku jaoks. seal ei ole ühtset vastust sellele probleemile. me peame üles ehitama erinevaid süsteeme probleemi lahendamiseks. kõigepealt ra-, haridus, teadmised, ehm, hariduse kvaliteet on üks esimesi probleeme, seetõttu on see noorte tagatisfond oluline vastus. paljud noored inimesed on õpingud lõpet-, peatanud või isegi lõpule viinud aga neil ei, nad ei ole suutnud astuda järgmist sammu ehk leida tööd. me peame koostööd tegema otse nende noorte inimestega läbi sellise mehhanismi, mis neid aktiveeriks. see on oluline faktor kõikide nende programmide juures. me ei tohiks mõe-, mõelda oma teoreetiliste poliitiliste meetmete peale, me peame otse äh, kaasama meie kodanikud ning see noorte tagatisfond järgib seda loogikat. me suudame kaasata noored inimesed mängima esmast rolli meie tööturgudel ja ühiskonnas. ning seetõttu leiame me, et pikemas perspektiivis on tõesti mõtet edasi töötada selle noorte tagatisfondiga ning sellele ka piisavalt ressursse anda. aga kust need ressursid peaks siis tulema? see on prioriteetne küsimus ning kuna see on prioriteet, peame me selles üheskoos kokku leppima, me peame leidma piisavalt palju ressursse selle prioriteedi jaoks. peale selle on, tõstatati selgelt veel üks teema, nimelt vaesusevastane võitlus. see küsimus on väga delikaatne ning tõsine. Milanos toimunud nõukogu aruteludel toodi välja üks oluline aspekt. nimelt kaks tuhat kakskümmend strateegia võttis eesmärgiks vähendada kahekümne miljoni võrra Euroopas vaesete inimeste arvu. kriis aga viis meid vastassuunas. vaeste inimeste hulk Euroopas kasvab, mitte ei vähene. seetõttu peame me arutama selle üle, kas olemasolev statistika tegelikult peegeldab olukorda õiglaselt, aga kahtlemata kriis tekitas eh, ka sellest aspektist lähtudes tõsiseid probleeme. seetõttu peame me arvatavasti kehtestama, vastu võtma poliitilised meetmed eh, koos liikmesriikidega, mis eh, on kaasavad me ei saa lihtsalt rahaülekannete läbi neid probleeme lahendada. see võib ka kasulik olla, aga kui mingisugust sissetulekut ei ole, siis peab äh, probleemiga tegelema terve ühiskond ning aitama äh, raskustes inimesi. see, et me oleme otsustanud ka raha üle kanda, ei tohiks tähendada, et me tekitame sõltuvust et sellest tekib alaline olukord. me peame vastu võtma poliitilised meetmed, kus need ajutised rahaülekanded on seotud eraldi tingimustega, aga meil on paika pandud ka süsteem, süsteemsed vahendid noorte inimeste raskuste leevendamiseks. ma tean, et see on tekitanud eriti palju probleeme lastele, kes elavad vaestes peredes. meil peavad olema sotsiaalpoliitilised meetmed, mis läbi me saame leevendada alaealiste raskusi. sest siin on meil ühiskonnana suur vastutus. võib-olla võime me lühidalt mõelda ka selle sotsiaalmajanduse küsimuse peale, ehk siis et kodanikud peaksid otseselt osalema ka poliitiliste meetmete väljatöötamises. meil on vaja uut heaolusüsteemi, meil on vaja ühiskondlikku tunnetust, meil on vaja üles eh, ehitada uuesti ühiskonnas usaldus. seda selleks, et riigi ja turu vaheliste suhete dünaamika ei ole ainuke eh, oluline dünaamika, mis toimib, meil on vaja ka riigi ja ühiskonna äh, kogukonna vahelist suhet edendada. et iga inimene saaks tõesti osaleda öö, äh, nende poliitiliste meetmete väljatöötamises, mis tema kogukonnale olulised on. paljudes Euroopa riikides selline süsteem on olemas ning see on oluline faktor. see aitab kaasa öö, äh, süsteemi pluralismile me ei pea siin hakkama mingisuguseid ülemuslikke süsteeme peale suruma, on olemas kooperatiivid, ühistud, vastastikuse abiühingud ja nii edasi. see, et meil on nii palju erinevat tüüpi selliseid ühinguid, on kasulik ka turgudele, sest meil on erinevat tüüpi ettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted ning muudki üksused, mis tegutsevad üheskoos meie turgudel ja meie ühiskonnas selleks, et meie ühiskond toimiks paremini. kui me räägime sotsiaalmajandusest ja heaolu ühiskonnast, siis tuleb tunnistada, et äh, eelkõige tuleks kaasata kodanikud. see on eeltingimus tõhusaks reaktsiooniks meie probleemide lahendamisel veel üks oluline probleem on liikuvus. noored inimesed, kes liiguvad ühest kohast teise, et tööd leida. mitmetes liikmesriikides on probleeme nende inimeste eest hoolitsemisega. see on ajastu märk, aga kui me räägime Euroopa Liidust, siis üks alussambaid Euroopa Liidul on meie kodanike vaba liikumine üle piiride ning seda ei tohiks vaidlustada. sest kuna see on põhiõigus, siis peab see säilima, aga sellest tuleb ka jätkuvalt rääkida, sest äh, meil on ka nende alussammastega ju pidevalt probleeme, me ei saa öelda, et äh, see põhimõte on meie Euroopa Liidu alussammas, sellest me ei tohi enam rääkida sest siis me loome uusi probleeme, tekib uus kriis. jah, me võime öelda, et see on meie põhiväärtus, aga ainult siis, kui liikuvus on vaba tahte tulemus. inimene liigub ainult siis, kui ta on vabalt otsustanud, et ta soovib kuskile kolida. mitte ta ei koli siis, kui see tuleneb mingisugusest ebavõrdsusest, pingetest, tööpuudusest mingisuguses riigis võrreldes teise riigiga või liigsetest äh, sissetuleku erinevustest. seega see liikuvus peab olema vaba tahte tulemus. ma arvan, et meie poliitilised meetmed peavad liikuma ainult selliste erinevuste vähendamise suunas. me peame hoolitsema kõikide nende tööliste eest, ükskõik kus nad ka ei töötaks. me peame arvesse võtma olemasolevaid probleeme ning võimalusi nii riikides, kust inimesed lahkuvad, kui ka riikides, kuhu nad lähevad. sest viimaste aastate ajalugu on näidanud, et võimalused ja probleemid on nii lähte- kui sihtriikides. me teame, et see on väga delikaatne teema, eriti kriisi ajal. aga sellega on seotud ikkagi see põhivabadus ehk siis liikumisvabadus. veel üks teema, sisseränne. seda probleemi silmas pidades peab Euroopa üheskoos välja töötama ühtse rändepoliitika. sest väide, et äh, sisserändajad äh, seavad ohtu töökohad. see võib äh, teatud ajahetkedel teatud riikides olla tõsi, aga kui vaadata Euroopa riike üheskoos, siis võib näha, et teatud riikides on väga palju sisserändajaid, aga ka väga kõrge tööhõive. seetõttu otseselt sellist vastuolu näha ei ole teisalt võivad sisserändajad aidata kaasa töö, majanduse kasvule. me peame neid kõiki aspekte arvesse võtma, me peame selles küsimuses välja töötama Euroopa poliitika, aga kõik peab toimuma oma õiges raamistikus. meil on ka moraalne kohustus inimesi siin vastu võtta. üle maailma näeme me tragöödiaid inimesi, kes soovivad varjupaika, kuidas me peame siis reageerima, kas me peame ütlema, et probleeme ei ole? Need inimesed ei ole jutumärkides inimesed, kellel ei ole mingit rolli Euroopas mängida. minu arvates oleks see suur viga. me ei peame äh, äh, tegelema nende probleemidega, aga samas tegelema ettevaatlikult, tegema õigeid valikuid, me ei tohiks äh, siin tekitada uusi barjääre, astuda samme, mis võiks teha kahju erinevates liikmesriikides. ma arvan, et selle, selle probleemiga tuleb ka tõsiselt tegeleda. veel kaks asja. kahjuks ma kõikidele küsimustele vastata ei saa. veel üks küsimus, mis siin tõstatati, nimelt VKE-de roll erinevat, erinevas kontekstis üks asi on minu arvates eriti tähtis. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa majanduse, majanduses kesksel kohal. aga meie peaksime lõhkuma tõkked nende tegevuse ees, selle asemel, et luua neile mingisuguseid tegevustiimuleid. me pidevalt arvame, et me peame aitama kedagi samal ajal tegelikult me teeme kahte asja, mis on üksteisega vastuolus. me aitame, anname juurde energiat, teisalt tõstame uusi takistusi. minu arvates ei ole see mõistlik, minu arvates tuleks lõhkuda takistused, et VKE-d saaksid omaette turgudel rahulikult tegutseda, ilma et nende ees oleks liigselt probleeme. selles mõttes bürokraatiaga seotud probleemid, ülereguleerimine on kindlasti lisatakistus. seetõttu peame me töötama nende takistuste eemaldamise nimel. ka nende probleemiga tuleb tegeleda. vaatan veel nüüd oma märkmed üle, kas ma suutsin vastata suuremale osale küsimustest. üks suur teema veel, millest räägiti, on Euroopa tööturg, selle areng ning EURES teenused, tööturuametid. see on oluline küsimus. sellel teemal on oma taust olemas, see ei ole mingisugune uus asi. me räägime siin selle protsessi uuest faasist. praegusel hetkel me peame tõesti öö, tugevdama Äh, tööturuametite tegevust siseriiklikul tasandil, me peame siin arvesse võtma sedasama teemat teadmisi, kvalifikatsioone ning ka öö, äh, kvalifikatsiooni ning töökohtade kooskõla. me peame tagama, et Euroopa ning siseriiklikud asutused saaksid tegutseda võimalikult kiiresti süsteemi ühtlustamise nimel, meil on vaja ühtseid andmebaase, meil on vaja seda, et andmebaasid suudaksid omavahel suhelda, see on eriti oluline noorte inimeste jaoks, kes on kõige liikuvamad, neil on vaja kiiresti saada infot, nad soovivad tegutseda kiiresti. niisiis, EURES-i puhul peame me üles ehitama nii-öelda teise põlvkonna süsteemi, et lahendada olemasolevad probleemid. paljud riigid on rääkinud äh, liigsest bürokraatiast. me räägime siin, me, meil on öeldud, et me räägime küll eurosest ja selle äh, perspektiivikusest, aga samas äh, loome liigset määrustikku. minu arvates on selles valdkonnas võimalik ära teha veel suur töö meil on vaja tõesti eh, ühtlustada eh, tööturusüsteemi, samas ei tohiks minna liiga kaugele uue määrustikuga. kui päris aus olla, siis ma olen täiesti kindel, et kõigile küsimustele ma ei vastanud. aga väga keeruline oleks seda siin kohe ka teha praeguse sõnavõtu lõpetaksin ma sellega, et tahaksin teid veel kord tänada esitatud küsimuste eest, palvete eest. panin kõik teie küsimused kirja, kõik teie kommentaarid samuti ning minu kohustus on neid arvesse võtta meie tulevases töös nõukogus ma juba kinnitasin teile, et ma olen vägagi valmis teiega koostööd tegema. sest meie eesistujana leiame, et nii saame me väga hästi tõesti lahendada need tõsised probleemid, mis meie ees seisavad tööhõivega seoses Äh, need probleemid suudame me ainult siis lahendada, kui me dialoog, meie dialoog on tugev ning meie kohustused on omavahel jagatud. suur tänu, härra esimees, loodetavasti ma ei valmistanud teile pettumust, et ma kõigile küsimustele ei vastanud, aga neid küsimusi oli tõesti väga palju, aitäh! härra minister, suur tänu, see, see on täiesti arusaadav, et te kõikidele küsimustele vastata ei jõudnud no, kuid enne, kui te lahkute, sooviksin veel esitada kolm küsimust see arutelu siin näitas selgelt, et meie komisjon on tõsiselt pühendunud tööhõive ja sotsiaalpoliitika teemadele, me tahame tõsist tööd teha ning täna hommikul me koordinaatoritega arutasime samuti seda, kuidas me saaksime teha koostööd teiste komisjonidega. meil on mitmeid raporteid, kus meie oleme vastutav komisjon Euroopa kahekümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on samuti väga oluline teema. Teie eesistumisperioodi jooksul me esitame äh, parlamendis vastava resolutsiooni ning ka ühendame selle suulise küsimusega. Äh, täna me juba tegeleme selle küsimusega äh, ning meil on veel mitmeid teemasid, mis haakuvad Itaalia eesistumise prioriteetidega, samuti eh, Atlandi-ülene vabakaubanduslepe, ma ei piinaks teid selle küsimusega pikalt, see on eh, teema, millega me kavatseme eh, sügisel tõsiselt te tegeleda, juba sügisel me korraldame ka vastava kuulamise, sest meid huvitavad just tööõiguslikud aspektid ning äh, üks kriitiline märkus võiks mulle ka lubatud olla. mul on härra ministrile tungiv palve. Need regulatsioonid, mis nõukogus ja parlamendis on juba teele saadetud, näiteks äh, emade kaitse, need on tegelikult väga äh, tõsise äh, võitluse tulemus, need kompromissid, mis on saavutatud, see puudutab nii hästi töötajate lähetamist kui ka rasedus-sünnituspuhkusi, me ei soovi siin asjatuid regulatsioone luua, kuid me soovime siin edasi liikuda nendes valdkondades, me soovime paremaid regulatsioone, me soovime kuritarvituste vastast võitlust ning kui nüüd äh, seadusloome osas tahe raugeb, kui me vähendame oma pingutusi bürokraatiat vähendada, siis see ei aita Euroopa demokraatiat tugevdada ning ma soovisin selle ära ütelda ning meie soovime seda, et et äh, üldsus ei vaataks meile viltu, et nad ei süüdistaks meid selles, et me vähendame demokraatiat, et me, et me äh, ei kasuta oma õigusloome volitusi õigesti. ma sooviksin veel kord ministrit tänada äh, selle eest, et ta meie juurde tuli, meiega meiega diskussioonis osales, me kindlasti jätkame oma tõhusat koostööd ning me jälgime nõukogu tööd väga terase pilguga. aitäh!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 So, Kolleginnen und Kollegen, darf ich... nõndaks, kallid kolleegid, ma palun teil taas oma kohtadele asuda. me oleme päevakorrapunkti neli juures Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve. selle osas meil on nüüd esimene arvamuste vahetus kuid äh, probleem, äh, mis meil on, seisneb selles, et see dokument ei ole veel tõlgitud kõikidesse keeltesse, meil on see ainult inglise keeles olemas, kuid ma usun, et esimeseks arvamuste vahetuseks see siiski on piisav, me saame selle ingliskeelse tekstiga töötada. see arvamuse projekt on meie komisjoni pädevusvaldkonnas äh, niisiis me tegeleme juba selle arvamuse koostamisega, see läheb siis eelarvekomisjoni, Maria Helena sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist on raportöör, teda esindab Juta Steinrück ning ja, meie seisukoha tutvustamiseks kaks minutit. jah, aitäh, härra esimees meie arvamuse koostaja äh, hetkel ei saa siin äh, ise kohal viibida. pärast ettepaneku läbivaatamist võin ma kinnitada, et tegemist on väga hea ettepanekuga. Maria Erina on oma prioriteetideks võtnud äh, möödunud finantsraamistiku võlgade likvideerimise ning samuti ka võitluse noorsootööpuuduse vastu aastal kaks tuhat viisteist nõukogu oma kohustusi pole täitnud eh, ning eh, alles möödunud nädalal me rääkisime sellest, frontloading on väga tore, aga eh, me peame siiski arvestama ka muude numbritega ning Euroopa Liidu programm töökohtade loomiseks on äärmiselt oluline pilootprojektide osas, mida ma küll tervitan, äh, teeme me ettepaneku äh, viia läbi uurimus äh, toetus Euroopa sotsiaalharta nõuetele ning siin oleks vaja ka algatusraportit ning me möödunud aastal juba tegime siin tööd ning vaesusevastases võitluses eh, on oluline edasi liikuda. asbestiga seonduv, eh, seonduvad ettepanekud on olulised ning Maria Helena üldiselt on eh, rõõmus selle üle, et kõik kolleegid meie komisjonist ta, ta rõõmustaks selle üle, kui kõik kolleegid esitaksid ka omapoolseid ettepanekuid Eh, suur tänu, Juta Steinruck ning nüüd saavad järjest sõna variraportöörid, kõigepealt Rahvapartei nimel eh, Janek Miroslav Plura. aitäh! variraportöörina tahaksin ma tänada Maria Reenat selle arvamuse koostamise eest. arvamuse teemaks on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve eelnõu. ma olen täielikult nõus tema lähenemisega. see eelarve peab olema äärmiselt oluline, toetama majanduskasvu ja tööhõivet ning iseäranis tuleb parandada noorte inimeste olukorda tööturul seetõttu on äärmiselt äh, oluline äh, tagada juurdepääs kõigile rahastamisvahenditele, mis ette on nähtud noorsootööhõive algatuse või noorsootagatise raames ja samuti Euroopa Sotsiaalfondi raames. selleks, et äh, tagada jätkusuutlik poliitika tööturul on vaja luua ka sobivad tingimused ettevõtete arendamiseks. VKE-d loovad kuuskümmend viis protsenti töökohtadest Euroopa Liidus, nii et, et mina oma muudatusettepanekutes tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meil on vaja korralikult äh, rahastada nõndanimetatud äh, tegevust alustavaid ettevõtteid, me peame toetama VKE-de tegevust ning me peame vähendama liigset bürokraatiat väga oluline on toetada ka sotsiaalset ettevõtlust ning äh, tagada juurdepääs mikrolaenudele. kui me tahame ära kasutada äh, kõiki võimalusi, siis äh, me peame andma võrdsed võimalused ka puuetega inimestele ning hoolitsema selle eest, et ka neil oleks juurdepääs tööturule arvestades seda, et vaesus on väga kõrge, sealhulgas ka laste vaesus, eh, siis on meil kindlasti vaja ka rahalisi vahendeid eh, kõige suuremas puuduses olijate toetamiseks ma arvan, et meie komisjoni arvamus peab peegeldama neid prioriteete, mis me selles vallas oleme heaks kiitnud, ma räägin siin äh, siis prioriteetidest seoses aastaga, eelarvega kaks tuhat viisteist, aitäh! suur tänu, Ulrike Trebesius, ECR-i nimel. teda ei ole? ei ole enam? olgu. Mariann Haaken, ALDE nimel aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööri hea töö eest. mina toetan tema ettepanekuid, mis puudutab nõukogu seisukohta eelarve osas, siis meieni on jõudnud täna info ja mul tegelikult ei ole aega olnud veel kõigega väga põhjalikult äh, Äh, tutvuda, ma ei tea, kas me peame eelarve eelnõu taastama või ei, tegelen sellega hiljem, aga mis puudutab raportööri tehtud ettepanekuid, siis äh, toetan täielikult äh, tema lähenemist ja võib-olla tuleks isegi näiteks front loading'u osas tehtud ettepanekuid tugevdada. samuti Äh, täna, nagu esimees väga hästi teab, me vaatasime ka Regionaalarengu Fondi äh, vahendeid äh, ning esmakordselt on siis esitatud taotlusi ka fondile, mis on seotud, suunatud just kõige rohkem puudust kannatavatele inimestele ja see on tõesti väga tore, et meil on olemas veel üks selline Euroopa fond, mida me saame kasutada näiteks kas või noorte tööpuuduse puhul nii et, et tahaksin kutsuda liikmesriike üles ka seda võimalust kasutama seal, kus see võimalik on. mis puudutab pilootprojekte, siis nendes osas me oleme kokkuleppele jõudnud ja toetan raportööri lähenemist ja rohkem mul midagi eriti lisada ei olegi, tahaksin veel kord tänada raportööri tehtud töö eest. suur tänu. kuue esindajad et ma taas enam ma ei näe raportööri ega variraportöörina, siis Tamas Meserits, palun. I'm here, Chair. Thank you very much. I'm, um... ma olen siin, jah. aitäh. Äh, ma istun äh, siin ühe teise kolleegi asemel suur aitäh raportöörile tehtud töö eest, me toetame kõiki tema põhiseisukohti ma arvan, et eh, tegemist on eh, juba mõistliku kompromissiga päris paljudes küsimustes, me oleme selle mõistliku kompromissi juba saavutanud. täielikult olen nõus ka sellega, et frontloading on küll väga hea eh, asi, aga on terve rida programme, kus siis kõigi vahendite ärakasutamine selle programmi varajases järgus ei tule programmile just kasuks niisiis me peaksime pöörama rohkem tähelepanu sellele, kuidas mõned liikmesriigid neid vahendeid ära kasutada saavad, sellepärast et äh, liikmesriikide vahendite kasutamise võimekus ei ole sama äh, samuti on meil väga hea meel selle üle, et äh, raportöör kiitis heaks meie pilootprojekti energiapuuduse teemal. ma, mulle tundub, et järgmistel eelseisvatel aastatel saab see olema just nimelt üheks põhiteemaks. Äh, selle kõige taga on rohkem, kui esmapilgul tundub, nii et, et tegemist on tõesti väga olulise teemaga. lisaks sellele on äh, siin terve rida väikseid sümboolseid kärpeid erinevates eelarveridades, mida me üritame siiski taastada selleks, et see projekt, selle projekti sümboolne väärtus säiliks, aitäh. Dankeschön von der EFTD. suur tänu, EFTD äh, esindajat ma ei ole siin nimetanud, kas siin keegi soovib EFTD nimel sõna võtta? ei ole või siiski? palun, ma kahjuks nime ei näe lugeda, aga palun. jah, Jim Collins. aitäh, esimees, ma arvan, et see ettepanek Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuskaart sisse viia on äh, lihtsalt äh, nurjunud katse Euroopa Liidu tasandil äh, ID-kaart sisse viia, see on lihtsalt selline varjatud katse seda teha Äh, ja niimoodi jäetakse äh, demokraatlikult valitud äh, valitsused oma volitustest ilma ja koondatakse üha rohkem võimu Brüsselisse. kui laboristide valitsus teatas, et nad kavatsevad Ühendkuningriigis ID-kaardi kasutusele võtta, siis põhjustas see suures pahameeletormi ja seda täiesti põhjendatult. Ühendkuningriigi kodanikele valmistab selle pla-, valmistavad muret paljud selle Äh, plaani aspektid, näiteks kuidas säilitatakse neid andmeid, mida kaardi jaoks kogutakse ja kuidas seda infot edaspidi kasutatakse. mis tahes info, mis nende kaardidega äh, seotud on, vajab pidevat ajakohastamist, et need kaardid oleksid tõhusid, tõhusad ning kui süsteem on kord juba loodud, siis äh, kui palju infot peavad kodanikud veel tulevikus edastama igasugused eh, sellised programmid on seotud inimõigustega, eriti eh, kui eh, turvalisuse kaalutlustel peavad kodanikud esitama biomeetrilisi andmeid. siis nende programmide maks viis aastat tagasi, kui Ühendkuningriigi ID-kaardi programm tühistati, siis hinnati, et kümne aasta jooksul läheb see maksma umbes kaheksasada miljonit eh, ja see kõik oleks hõlmanud kuutekümmet viit miljonit inimest. kui me seda arvu laiendame viiesajale miljonile inimesele, siis käiks jutt rohkem kui kuuest miljardist. niisiis eh, eh, me peame arvestama veel ka inflatsiooniga ja uute turvaohtudega aga kodanike maksuandmete kogumine valmistab mulle kõige rohkem muret. sellisel juhul äh, peaks olema äh, meil ühtne sotsiaalkindlustuspoliitika ja maksupoliitika kogu Euroopas. minu arvates on see plaan äh, veel järjekordne samm härra Junckeri unistuse ju suunas luua Euroopa superriik ja seda tahetakse siis eh, meile kaela määrida läbi poliitikate, mis varjavad kodanike eest eh, Euroopa Liidu tõelisi kavatsusi. suur tänu ning eh, nüüd arutelu jätkamiseks on mul üks sõnasoov ja Danuta, palun. aitäh. see arvamus on täiesti õigeaegne. eriti kui me räägime noorte tööpuuduse vastasest võitlusest. mul on väga hea meel, et teatud pilootprojektid leiavad toetamist, eriti näiteks programmid, mis on suunatud sisserändajatele Euroopa Liidus. samuti tahaksin esitada muudatusettepaneku, millega toetame toetuskeskuste loomist sisserändajatele, kes tulevad Euroopasse e, ning soovivad tööturule tulla. ma arvan, et te seda ettepanekut toetate. suur tänu, kas keegi soovib veel sel teemal sõna võtta? kui ei, siis annan sõna komisjonile Oliver Kuland, palun. aitäh, esimees. ma teen üsna lühidalt kõigepealt tahaksin teid tänada selle arvamuse eest. tegemist on eh, siis eh, ettepanekuga, millega komisjoni esialgne ettepanek on taastatud, sealhulgas ka siis sellises olulises punktis, eh, mida arvamuse eelnõus tegelikult ei mainitagi nimelt nõukogu on teinud ettepaneku vähendada kulukohustusi äh, Äh, ühele konkreetsele programmile. Äh, niisiis äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mis puudutab pilootprojekte, siis praegu on siis komis-, tegemist siis komisjoni esimese reaktsiooniga ning meie tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et kõik need teemad on olulised, samuti tahaksime juhtida tähelepanu äh, sellele, et äh, me arvestame nende teemadega oma tööprogrammides ja ka nendes programmides, mis meil juba käimas on, nii et, et äh, seda tuleks arvestada, kui jutt on pilootprojektidest väga oluline on, et me paneksime paika need kriteeriumid, mida me kasutame ja peaks vaatama, kas need valdkonnad on juba olemasoleva õigusliku alusega kaetud, kas need on juba olemasolevast eelarvest kaetud ning eh, ning eh, Äh, seetõttu tuleks eelarve koostamisel ka sellele tähelepanu pöörata, aga kui kellelgi ei ole konkreetseid küsimusi, millele komisjonilt selgitusi oodatakse, siis mm, olen valmis neile vastama. kas komisjoni positsiooni kohta on küsimusi? kui ei ole, siis ma paluksin raportööril või tema esindajal sõna võtta. Juta Steinruck jah, kolleeg Maria Reena on kindlasti väga rõõmus selle suure toetuse eest tema arvamusele. ta palus, et ma selgitaksin ka seda, et siia lisatakse veel üks pilootprojekt, mis puudutab miinimumsissetulekut Euroopa Liidus. siin kõigepealt proovitakse järele, mis võiksid olla üldse võimalikud meetmed, kuida-, mis puudutab aga nüüd VKE-de rahastamist, siis küsimus on selles, milline komisjon sellega tegeleb, ITRE või regionaalkomisjon, see senimaani, kuni seda ei ole teada, on meil raske oma täpseid ettepanekuid esitada, kuid mul on väga hea meel hea koostöö üle, mida me tegime variraportööridega ning mul on väga hea meel kõikide heade ettepanekute eest. aitäh ning nüüd siis ajakava kõigepealt äh, muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne viies juuli kaks tuhat neliteist kell kaksteist keskpäeval inglise keeles palun, meil on tegemist ingliskeelse teksti variandiga, seetõttu ma paluksin muudatusettepanekut teha ka inglise keeles kahekümne viies juuli kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kella üheks, palun. ning äh, muudatuste arutelu kolmandal septembril ning siis me nende üle ka hääletame, hääletame selle teksti üle ning äh, me peame neljandaks septembriks äh, jõudma äh, nii kaugele, et äh, hääletamine äh, eelarvekomisjon, et me saame dokumendid edasi saata eelarvekomisjonile, nende hääletamine peab siis järgnema ning täiskogule jõuab kahekümne teiseks oktoobriks siis see tekst. nii palju siis sellest punktist, liigume edasi päevakorrapunkti viis juurde. see puudutab Euroopa platvormi loomist võitlemaks deklareerimata töö vastu deklareerimata töö ennetamine on teemaks ning raportööri nimetamine. mis meie täna siin teha saame, on arvamuste vahetus komisjoni esindajaga. üheksandal aprillil komisjon oma seisukoha vastu võttis ning tööhõivekomisjon septembrikuus määrab vastava raportööri ning täna koordinaatorite koosolekul me seda teemat ka pisut juba arutasime ning tegemist on ju ühega peamistest algatustest, mis Itaalia eesistumisperioodil ees seisavad ning ettepanekud on analüüsnik Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjon, niisiis täna on meil esimene arvamuste vahetus ning seda siis komisjoni esindajatega. siin on Miss Mari Queen, vastava üksuse juht, annaksin sõna teile. Merci beaucoup, monsieur le, le president. aitäh viimaste arvamuste küsitluste põhjal, viimaste Eurobaromeetri küsitluste põhjal iga eurooplane kümnest on eh, siis kasutanud teenuseid, mis on seotud eh, deklareerimata tööga ning eh, paljud eurooplased tunnistavad, et nad on ka ise siis sellist tööd teinud. me kõik teame, et deklareerimata töö mis äh, omab erinevaid vorme sõltuvalt äh, liikmesriigist, äh, aga mis puudutab siiski kõiki liikmesriike, omab väga negatiivseid tagajärgi töötajatele, ettevõtetele, aga ka ühiskonnale ning eelarvele, liikmesriikide eelarvetele. niisiis, tegemist on tõesti tõsise väljakutsega kõigi liikmesriikide jaoks. Need negatiivsed tagajärjed loomulikult äh, on seotud töötingimustega, äh, äh, töötajate tööohutuse ja töötervishoiuga, aga samuti on need seotud siis õigustega nagu puhkused, tööaeg, õigus koolitusele, samuti töökoha äh, turvalisusega, töötuhüvitiste ja kõigi selliste teiste probleemidega, samuti mõjutab see probleeme äh, pensionit, äh, nende ter-, inimeste tervishoidu ja loomulikult mõjutab see ka konkurentsi Äh, deklareerimata tööl on negatiivne mõju ka liikmesriikidele, eelkõige liikmesriikide eelarvetele, aga ka sotsiaalkindlustusmaksetele. niisiis äh, see kõik takistab äh, aktiivse tööturupoliitika ellurakendamist Eh, meil on eh, terve rida asju, mida me siin Euroopa Liidu tasandil viimastel aastatel oleme teinud, liikmesriigid on siis eh, grupiti üritanud vaadata, mida rohkemat saaks veel ära teha ühiselt, aga tuleb tõdeda, et meil ei ole sellist ühtset foorumit, Euroopa Liidu tasandil, mis võimaldaks tõsist koostööd liikmesriikide vahel deklareerimata töö vallas, nii et, et meil ei ole sellist terviklikku lähenemist, see tähendab, et teatud tegelevad töötingimused, ega teatud tegelevad, riigid tegelevad sotsiaalkindlustusega ja kogemusi selles vallas ei vahetada ja teisalt liikmesriikidel on tekkinud ka probleeme Äh, näiteks äh, seoses piiriüleste nähtustega, äh, mis on siis seotud ka deklareerimata tööga. niisiis sellis-, selle kõige taustal asjaolu, et siis deklareerimata töö on probleemiks kõigile liikmesriikidele ning arvestades ka seda, et äh, need probleemid püsivad vaatamata nendele jõupingutustele, mida on tehtud ja vaatamata algatustele, millega viimasel aastatel on välja tulnud, äh, siis me tegime üheksandal aprillil ettepaneku luua siis selline platvorm, mis aitaks võidelda ja ära hoida deklareerimata tööd. tegemata on koos, tegemist on koostööplatvormiga liikmesriikidele, mis võimaldaks siis kõigil osaleda võimaldaks kõigil äh, liikmesriikidel osaleda läbi oma ametiasutuste, äh, eelkõige nende ametiasutuse, kes tegelevad siis reeglite kehtestamise ja kontrolliga. nii et, et me saaksime niimoodi tõesti äh, ühendada inimesed, kes selle teemaga päevast päeva tegelevad ja kes puutuvad kokku deklareerimata tööga, ma pean siin silmas tööinspektsioone, neid asutusi, kes tegelevad sotsiaalkindlustusküsimustega ja nõnda edasi Eh, see peaks olema siis selline struktureeritud regulaarne eh, koostööfoorum, eh, kus arendataks välja vajalik terviklik lähenemine, sellepärast et deklareerimata töö on väga keerukas nähtus ning nimelt sel, läbi selle platvormi tõesti Euroopa Liit saaks siis toetada liikmesriikide jõupingutusi antud valdkonnas Äh, liikmesriikide ametiasutused äh, ja komisjon äh, osaleksid seal ja vaatlejatena oleksid seal kaasatud siis ka veel sotsiaalpartnerid Äh, ma tahaksin meelde tuletada, et äh, selleks, et seda ettepanekut ette valmistada, äh, mille me esitasime artikli viissada kolm alusel, viis komisjon läbi ka kaks konsultatsioonide vooru, me konsulteerisime sotsiaalpartneritega ja see võimaldas meil siis seda ettepanekut parandada, lisada sinna siis sotsiaalpartnerite ettepanekuid ja samuti Äh, pöördusime näiteks Dublini fondi poole ja teiste fondide poole, äh, näiteks Bilbao fondi poole, samuti Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poole ning äh, ka mõningate Euroopa majanduspiirkonna riikide poole selle platvormi peamine eesmärk on siis paremini kehtestada liikmesriikide tasandil reegleid selleks, et võidelda deklareerimata tööga ja samuti äh, paremini kehtestada Euroopa Liidus äh, kehtivaid reegleid. Äh, niisiis nii-öelda seadusliku töötamise edendamine, samuti tööturgude integreerimine ja sotsiaalne kaasatus ning seda kõike teeme läbi äh, kolme suure eesmärgi, äh, koostöö parandamine erinevate liikmesriikide ametiasutuste vahel, siis nende tehnilise võimekuse parandamine, äh, näiteks piiriüleste probleemide puhul ning siis veel selle probleemi pakilisuse eh, selgitamine avalikkusele. Eh, meil on eh, siis kolm koostöörühma, siis kogemuste vahetamine, analüüs ning tegevuste koordineerimine piiriülestes valdkondades ning meie ettepanek on siis õigusloo-, me pakume välja seadusloojatele siis terve rea algatusi või ülesandeid, kuidas neid erinevaid eesmärke saavutada. Äh, neid on üsna palju, see on tõesti nii. Äh, ähm, loomulikult, äh, mis puudutab nüüd deklareerimata tööd, siis väga oluline on inimesi teavitada sellest probleemist, nagu ma ütlesin sõltuvalt tööturust on selle deklareerimata tööl erinevad tunnusjooned, on liikmesriike, kus seadustes ei ole veel deklareerimata töö, konkreetselt äh, õiguse rikkumine, nii et, et äh, tuleb inimeste teadlikkust tõsta, samuti tuleb äh, analüüsida, kuivõrd tõhusad on need meetmed, mida liikmesriigid siiamaani on vastu võtnud. samuti tuleb välja töötada praktilisi vahendeid tööinspektorite ja teiste järelevalveasutuste töötajate jaoks selleks, et parandada Äh, nende võimekus selle probleemiga tegeleda, et anda äh, neile vahendeid, et nad äh, suudaksid siis ka deklareerimata töötamist kergemini avastada. samuti on vaja arendada piiriülest koostööd ja väga oluline on ka uurida, millised on need vahendid, et saaks parandada infovahetust, andmete vahetust, andmete vahetust Äh, liikmesriikide vahel, loomulikult tuleb siin kinni pidada andmekaitsereeglitest. Äh, samuti tuleb suurendada siis äh, liikmesriikide vastavate asutuste kolleegide koolitamise võimekust ning tuleb organiseerida ja, ja toetada üle-euroopalisi kampaaniaid, olgu need siis horisontaalsed või keskendugu siis teatud konkreetsetele sektoritele Äh, nendele sektoritele, kus siis äh, deklareerimata töötamine on eriti laialt levinud. see olekski siis üldjoontes äh, ülevaade meie ettepanekust ja mul on väga hea meel teha koostööd raportööriga, kelle parlament ametisse nimetab. ma tahaksin meelde tuletada, et tegemist on teemaga, mida parlament on alati oluliseks pidanud Äh, proua Steinrück äh, möödunud aasta detsembris äh, võttis vastu strateegia, mis aitab parandada tööinspektsioonide tegevust ja samuti võeti vastu teisi õigusakte, mis on seotud deklareerimata tööga, tihedama koostööga selles vallas, kõik üheksandal aprillil Äh, algasid siis nõukogus selleteemalised arutelud, äh, need äh, toimisid väga hästi Kreeka eesistumise ajal ja jätkuvad nüüd ka Itaalia eesistumise ajal. nagu härra minister teile ilmselt hetk tagasi meenutas. samuti jah, nõukogus on veel arutlused käimas, aga edusamme on samuti olnud, on arutatud seda, kas liikmesriigid oleksid kohustatud selles platvormis osalema. samuti on arutatud seda, millised peaksid olema need algatused, mis komisjon välja pakub. aitäh. suur tänu siin on mitmeid, kes soovivad sõna saada, kõigepealt kolleeg Steinruck. suur tänu, suur tänu teie selgituste eest. meil oli möödunud aastal töötajate lähetamise direktiiv ning ka töökontrollide kohta no, käivad tekstide ettevalmistamisel tegime me väga tõhusat tööd. Ehm, ma leian, et meil õnnestus ühiselt sõnastada väga head tekstid. me saame Euroopa Liidus edukalt võidelda deklareerimata töö vastu. meie võitlusi ei ole suunatud konkreetsete töövõtjate vastu. me võitleme sotsiaalkuritarvituste vastu Euroopa Liidus, mida korraldavad teatud ettevõtjad ning meie majandus majandusele põhjustab see tõsist kahju kaks koma neli miljardit eurot möödunud aasta jooksul, niisiis võitlus deklareerimata töö vastu on kõikide huvides, see peab olema ka liikmesriikide huvides võidelda sotsiaalse pettuse vastu, võidelda nende tagajärgede vastu, mis sellel on inimestele. ma leian, et komisjoni ettepanek on väga hea algus, kuid meie kui sotsiaaldemokraatide jaoks ei lähe see piisavalt kaugele. väga oluline on kaasata ka FIE-d, just vari FIE-de vastu tuleb astuda sammu, samme samuti äh, tuleb kaasata sotsiaalpartnereid, te mainisite äh, seda juba oma ettepanekus ning samas mul on pisut kahju sellest, et praegu äh, platvormi äh, puhul on teil, on ette nähtud neile vaid vaatleja roll. ametiühingud olid näiteks omal ajal ainsad, kes avastasid sotsiaalseid kuritarvitusi, kes nende vastu välja astusid Äh, ning mina leian, äh, et nende roll peaks olema suurem. Nad ei tohiks olla ainult vaatleja rollis, meil on vaja mitte ainult analüüsi, vaid meil on vaja äh, tõepoolest suur, kaugemale minna, meil on vaja tagada piiriülene äh, kontroll. liikmesriigid üksi ei saa seda kõike teha äh, ning äh, selline tegevus peab olema liikmesriikidele kohustuslik, ainult sellisel juhul on võimalik tagada kontrollide tõhusus kõik liikmesriigid peavad olema kohustatud kõikides valdkondades siin koostööd tegema, mitte ainult eh, nii, et nad võivad endale valida välja teatud sektorid. Euroopa tööturg on reaalsus ning samuti tuleb tagada ühtne eh, kontroll sellel turul. see on kõikide Euroopa kodanike huvides. tähtis on tagada ühtsus, kohustuslikkus, me peame tegutsema ja mitte ainult sõnu tegema suur tänu, Jean Spach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... jah, eh, aitäh, ütleb kolleeg Pah. mina sooviksin toetada komisjoni, ma tervitan komisjoni eh, ettepanekut ning eh, mul on hea meel selle teatise üle. see teema on oluline ning seetõttu ma leian, et sellele teemale tuleb pühendada piisavalt tähelepanu. Juta Steiner juba ka mainis, et sellega on seotud väga suured kulud maja, äh, rahvamajandusele, kuid ka no, tagantjärele, kui me mõtleme näiteks pensionidele ning minu jaoks ei ole küsimus selles, kas või kuidas selles platvormis peavad osalema, vaid osalus peab olema kohustuslik ning liikmesriigid peavad olema, peavad olema sellesse tegevusse kaasatud ning nad ei saa sellest kõrvale jääda, kui neil ei ole mingit tahtmist sellega tegeleda ma ei ole seda ettepanekut väga üksikasjalikult veel jõudnud analüüsida, kuid üldiselt ma toetan komisjoni ning soovin komisjonile edu. aitäh! suur tänu, Sofia Ribeira, palun! Ah, aitäh, härra esimees! tahaksin ka tunnustada komisjoni algatust nõustun täiesti sellega, et meil on vaja meetmeid seoses sotsiaalkaitsega, meil on vaja võidelda selle paralleelmajanduse vastu, millel on majanduslikult väga suur mõju. nõustun selle kõigega. kõigepealt tahaksin öelda, et see algatus võib olla väga oluline ka kõige sügavamas majandussurutises olevate regioonide äh, puhul, mina olen pärit Asooridelt, mis on ka väga kauge piirkond ning seal on deklareerimata töö viis protsenti kõrgemal tasemel kui Euroopas, Portugalis keskmiselt. seega see on ka meie jaoks väga oluline teema. nõustun ka kolleegiga, kes ütles, et ta ei mõista, miks ametiühingutele pole siin platvormis teistsugust rolli ette nähtud. et nad on justkui ainult vaatlevad. mina minu taust on ametiühingutes, ma olen selle kallal kõvasti tööd teinud ning ma tõesti ei mõista, miks ametiühingute roll ei ole ette nähtud aktiivsem. minu arvates peaks see seda olema. ning veel üks viimane asi. oma sissejuhatuses ütlesite te, et kui meil on liiga palju määrustikku ning liiga palju maksustamist, siis see aitab kaasa deklareerimata tööle. aga selle platvormi loomise juures ei ole mainitud liigset maksustamist ning minu arvates on see nõrkus. ka see tuleks kaasata meie arutellu. palju tänu, järgmisena Tanu Tajaslavjetska. Mm, aitäh, härra esimees. kahtlemata on deklareerimata töö või niimoodi võlts äh, endale töö pakkumine väga suur probleem Euroopa majanduse jaoks, aga nagu öeldud, ei ole mingisugust instituut-, institutsionaalset või liikmesriikide vahelist koostööd. samas minu arvates selline koostöö mõneti ikkagi toimib, on mitmeid äh, asutusi, mis omavahel koostööd teevad, näiteks äh, Tööturu Järelevalveametid tegelevad sellega, töötajate lähetamise direktiiv äh, samuti siis on meil tööhõivekomisjon, samuti administratiivkomitee sotsiaalkindluse, kindlustuse tagamise jaoks. samuti on meil töörühm maksustamise koordineerimise jaoks, kus üritatakse vahetada kogemusi ja paremaid tavasid. ma arvan, et liikmesriigid on vägagi huvitatud sellealasest koostööst. kui me räägime deklareerimata töö vastasest võitlusest seega minu küsimus on, kas me ei peaks mitte ära kasutama olemasolevaid süsteeme? meil on väga hea pilootprojekt, mis on nüüd käima lükatud Euroopas ning minu arvates liikmesriikide osa, osalus infovahetuses on juba üsna suur, sellest, seda võiks edasi arendada, samuti on meil infovahetusplatvorm äh, Ehm, sotsiaalkindlustussüsteemide jaoks, ka see on üks instrument, mida me saaksime ära kasutada. mind häirib natukene ka see kahemiljoniline aastakulu selle platvormi puhul selle loomiseks ning samuti siis üles, üleval hoidmiseks kuluks veel üle kahesaja tuhande euro. jah, meil on vaja sellist koostööd, aga see platvorm peaks olema võimalikult tõhus. järgmisena June Collins. aitäh, härra esimees. deklareerimata töö ei too mitte ainult kaasa suuri kahjusid Ühendkuningriigi eelarvele aga see toob kaasa ka inimeste ekspluateerimise kurjategijate poolt ja südametunnistuseta inimeste poolt. seetõttu nõustub UKIP täiesti, et meil on vaja õigustikku nende probleemide lahendamiseks ning meil on vaja tagada, et inimesed, kes petavad äh, Ühendkuningriikide toetuste süsteemi, äh, saavad ka oma karistuse, aga see määrustik peab olema kehtestatud meie demokraatlikult valitud ning seega ka vastutavad poliitikud, poliitikute poolt eh, siseriiklikult, mitte ebademokraatlikult Euroopas. peamiselt tulenevalt, et probleemid eh, sellest naeruväärsest Euroopa Liidu avatud uste poliitikast ning see uus õigustik eelnõu lihtsalt rõhutab veel kord, et see poliitika reaalsuses ei toimi. kui viiesajal miljonil inimesel ei oleks õigust mm, töötada ja toetusi saada Ühendkuningriigist ning meil on suletud, oleksid suletud piirid, kus me laseme sisse ainult teatud hulga inimesi igal aastal, siis me saaksime tõesti deklareerimata töö vastu võidelda oma parlamentaarse protsessi läbi, ilma et meie siseriiklikku õigusesse sekkuks Euroopa Liit. ma arvan, et see uus eelnõu on jällegi uus näide sellest, kuidas Euroopa Liit sekkub äh, liikmesriikide õigusesse kehtestada oma äh, maksuseadustikku ning tööõigust. UKIP on sellise tagaukse kaudu sissetungimise vastu. uskumatu, et selline asi üldse toimub. samuti oleme me täiesti vastu sellele, et Euroopa Liit kulutab üks, kaks koma üks miljonit maksumaksja raha veel ühele jututoale, kus delegaadid saavad juua ja süüa meie kulul. kas teil on reaalsustaju täiesti ära kadunud ja te olete unustanud majandusliku olukorra paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ning selle, et inimesed Euroopas soovivad vähem kulutusi, vähem Euroopa Liidu sekkumist oma asjadesse UKIP hääletab selle eelnõu vastu ning õhutab ka teisi seda tegema. aitäh! nõndaks, kas komisjon sooviks veel kord sõna võtta? jah, hea meelega vastan parlamendisaadikute küsimustele, tegemist on demokraatlikult valitud parlamendiga. kõigepealt eh, proua Steinrücki eh, sõnavõtu kohta ja proua Ribeiro sõnavõtu kohta mis puudutas sotsiaalpartnerite rolli. ma arvan, et me peame siin arvestama kahe asjaga. esiteks, eh, meil on tõesti eh, sotsiaalpartnerid, kes tegutsevad Euroopa Liidu tasandil. Eh, need on siis sektoritevahelised või sellised laadi organisatsioonid, kellele me oleme andnud vaatleja staatused näiteks Äh, nii on ka teiste foorumite puhul äh, ja need teised foorumid, millega ma äh, kursis olen, seal nad tegutsevad väga aktiivsete vaatlejatena. ja siis ma tahaksin juhtida parlamendisaadikute tähelepanu ka ettepaneku artiklile viis tegemist on väga olulise punktiga, sellepärast et nad kutsuvad liikmesriike üles äh, väga koordineeritud moel korraldama just nimelt sellist terviklikumat tööd ning selles punktis on ette nähtud ka, äh, sest me tõesti tunnistame, et liikmesriikide tasandil on sotsiaalpartneritel väga oluline roll mängida Ähm, äh, nii äh, äh, siis äh, tööandjate esindajatel kui ka ametiühingutel ähm, ning me kutsume siis liikmesriike kehtestama siis väga tõhusaid strateegiaid, kas siis riiklikul tasandil või kohalikul tasandil siis strateegiaid, mis oleksid suunatud koostööle äh, nende sotsiaalpartneritega, nii et, et liikmesriikide delegatsioonid selles platvormis võivad siis samuti kaasata sotsiaalpartnereid äh, oma tegevusse. kõneldes maksustamise küsimustest, siis ma tuleksin, tuletaksin meelde, et see platvorm võib vaadata praeguseni rakendatud meetmete tõhusust, tahaksin meelde tuletada, et tegemist on ettepanekuga, mis tugineb arti-, aluslepingute artiklile viissada kolm ning me peame siis äh, lähtuma sellest äh, raamistikust, äh, mis mida selline õiguslik alus meile võimaldab ja tahaksin muide ka meelde tuletada, et see õiguslik alus, mis näeb ette meetmed, kuidas Euroopa Liit saab vastu võtta meetmeid toetamaks liikmesriikide poolseid samme, ei ole seaduslik või normatiivne see on äh, äh, koostööplatvormi ettepanek, äh, mis välistab õigusaktide harmoniseerimise, see jääb endiselt siis liikmesriikide pädevusse selleks, et arvestada siis liikmesriikide tööturu eripäradega eelarve, mis platvormile ette on nähtud, siis tegemist on orienteeriva eelarvega. komisjon hindab, et kaks koma viis miljonit eurot aastas selleks, et korraldada koolitust, selleks, et toetada teatud koos, operatiivset koostööd Äh, selleks, et hoolitseda selle eest, et liikmesriikide ametiasutuste kolleegid saaksid kokku tulla, et ühiseid põhimõtteid välja töötada, äh, on väga proportsionaalne ning sellel ei ole äh, mitte mingit seost siis sellega, selle mõjuga liikmesriikide eelarvele. palju tänu! neljandal septembril nimetame ametisse raportööri ning lõpetuseks on mul veel paar kommentaari. selle raportiga seondub ka küsimus, kas ametiühingute sotsiaalpartnerite rolli tuleks tugevdada. see võiks olla võimalik. ma ei kuulnud aga ka äh, kas see uus instrument, see platvorm peaks takistama liikmesriike äh, mingil moel nende tegevuses, äh, kui nad püüavad äh, näiteks äh, mingisuguste kuritegevuste vastu võidelda. küsimus on selles, et äh, deklareerimata töö on praegu väga suureks mänguväljaks äh, ka äh, organiseeritud kuritegevuse jaoks seda rahvusvahelisel tasandil ning me peame ka sellega tegelema oma komisjonis ning meil on vaja, meie soovime saavutada tõepoolest tõhusaid tulemusi, kui me tegeleme deklareerimata tööga. nõnda palju siis päevakorrapunkt punkti viis kohta. Danuta soovib sõna veel. Chciałabym wyjaśnić, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. jah, ma sooviksin veel midagi selgitada või ma ei saanud asjast õigesti aru, te ütlesite kaks koma viis miljonit äh, on need kulud selle platvormi loomiseks, kas ma sain õigesti aru? <clears throat> Chciałabym dobrze zrozumieć Pani słowa. Powiedziała Pani, że... Ma lihtsalt tahaksin, et ma saaksin asjast õigesti aru. Te ütlesite, et platvormi loovimise kulud on hinnanguliselt kui palju miljoneid kodaniku kohta Euroopa Liidus? Non, j'ai dit que en effet. Ei, ma kinnitasin, et komisjon oma kalkulatsioonides toetamaks selle platvormi tegevust on ette nähtud kaks koma viis miljonit eurot aastas. tegemist on sellise keskmise summaga, mis on orienteeriv ning tegemist on väga mõistliku arvuga, arvestades sellega, kui palju Euroopale läheb maksma see deklareerimata töö. Translation, sorry. Thank you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 jah, hästi, sellega me siis oleme päevakorrapunktiga viis siiski valmis saanud ning punkt kuus puudutab järgmisi koosolekuid ning kõigepealt ma sooviksin siiski südamest tänada kolleege sekretariaadist, et nad aitasid meie tööd ette valmistada. see oli üsna pingeline töö, nagu ma aru sain siin esimest, siin uue komisjoni esimehena ning ma sooviksin tänada ka tõlke, tõlgid tänavad kuulajaid soovin kõikidele äh, mõnusat puhkust, tuleme tagasi tööle energiliste ja puhanutena ning kolmandal ja neljandal äh, septembril toimuvad meie koosolekud, siis kolmandal septembril kella kolmest poole seitsmeni ning neljandal septembril kella üheksast tõenäoliselt poole üheni siinsamas, siin Brüsselis. meeldivat puhkust kõigile!